powoli będziemy... kallid äh, kolleegid, hakkame pihta, sellepärast et meie päevakord on täna üsna tihe, aga samas on ees väga huvitav kuulamine. ma tahaksin vabandada, et ma eile ei saanud istungit juhatada ja tänan siis ühtlasi härra De Castrot, kes minu ülesandeid siis minu asemel täitis neile terve päeva jooksul. täna on järgmised teemad arutelul. noorte põllumajandustootjatega seotud poliitika rakendamine pärast ühise põllumajanduspoliitika kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi. täiesti juhuslikult käisin ma eile kohtumas äh, Bosnanis äh, noorte talunikega, tuhat viissada oli neid kokku, see oli väga tore kohtumine. Kopagažega peasekretär osales seal ka ja kuivõrd ma olin lubanud juba pool aastat tagasi, et ma lähen sellele kohtumisele, ei saanud ma neile ka siis ära öelda. aga täna siis äh, on meil siin mitu huvitavat külalist, äh, kellega me kohe kohtume, aga kõigepealt kuulame ära uuringu tulemused, mille me ise tellisime noorte põllumajandustootjatega seoses pärast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi. nagu te teate, siin nähti ette suuri toetuseid. vabandust, selle uurimuse eesmärgiks oli härra Caputo raportile täiendust pakkuda ja selle uurimise on, uuringu on läbi viinud kolm äh, uuringute keskust Tšehhi äh, ülikool ja äh, James Hattoni instituut äh, Šotimaalt ja tehnoloogiakeskus ka Tšehhi Vabariigist. ja kogu seda asja juhtis meie poliitikate osakond B ja eesmärgiks oli vaadata, kuidas on rakendunud noorpõllumajandustootjatele ette nähtud mehhanismid ja analüüs keskendub peamistele takistustele, mis on äh, noortel põllumajandustootjatel turule side, sisenedes ja räägitakse siis erinevatest rakendusviisidest erinevates liikmesriikides. ma tahaksin tervitada siin meie eksperte Lukas Sagata Maaülikoolist äh, Tšehhi Vabariigist ja tere tulemast ka proua Liian Sutherlandile James Huttoni instituudist Šotimaalt. nagu ikka, kuulame kõigepealt ära meie eksperdid, kellel on kakskümmend minutit kõneaega. ja pärast seda kuulame ära ka komisjoni seisukohad. ja ma arvan, et komisjon, kui nad soovivad, sõna peaks ka saama kindlasti. ja muidugi pärast seda küsimused ja vastused. teema on tõesti väga tähtis aga ma arvan, et kuulakem siiski eksperte ennekõike ja tervitan kõiki külalisi. härra De Castro on kutsunud siia ka külaliste grupi. tere tulemast teilegi peaasjalikult on tegemist Põhja-Itaaliast külla tulnutega ja tere tulemast meie komisjoni. hea meel teid siin tervitada. ja ühtlasi tahaksime tänada ka professor, äh, professor De Castrot, kes meile on siia külalised kutsunud äh, debatti kuulama. aga nüüd siis meie eksperdid, otsustage ise, kes esimesena sõna saab ja kui palju teil on vaja, et kuidas te omavahel äh, aja jagate, kokku on teil siis mõlemale kakskümmend minutit. nii et palun. professor Sagata, äh, suur tänu, äh, suur tänu, et meid siia kuht-, kutsusite, mina olen Lukas Sagata Tšehhi ülikoolist ja Liian Sutherland on minuga liitunud James Hattoni instituudist Šotimaalt. ja me tutvustame teile siis meie konsortsiumi uuringu tulemusi, mis keskendus äh, noortele põllumajandustootjatele seotud meetmetega. see uuring on keskendunud tegelikult rohkemale kui kolmele riigile ainult, uuringuid viidi läbi seitsmes riigis, kus kolleegid meiega koostööd tegid. kakskümmend minutit on kõneaega ja seega väga lühidalt tutvustaksin äh, teile selle uuringu eesmärke ja meetodeid, mida me kasutasime, see on üsna akadeemiline jutt. nii et äh, natukene tutvustaksin seda puht akadeemilisest vaatevinklist, on äh, siin väga palju infot äh, selle kohta, mida nimetatakse noorte põllumajandustootjate probleemiks kirjanduses. ja me oma uuringus siis ka keskendume sellele, mis on selle probleemi sisuks ja siis tuleb peamine osa meie uuringust, äh, nimelt äh, rakendatud meetmete tulemustest, siis äh, vaatame konkreetsemalt, millised need tulemused on ja analüüsime neid ja lõpetuseks siis meie järeldused ja soovitused. ja nendest räägib Liian Sutherland juba täpsemalt tuletaksin teile meelde, et meie peamine eesmärk selle uuringu koostamisel oli välja selgitada, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid on erinevalt rakendanud äh, praegust ÜPP-s ette nähtud noorte põllumajandustootjate jaoks suunatud mehhanisme, mille eesmärgiks on siis äh, noored tuua põllumajandusse. keskenduti eriti struktuursetele tulemustele kõige suurem küsimus, millised on takistused ja võimalused uustulnukatele põllumajanduses tegema, tegelema hakkamiseks ja tahtsime välja selgitada, kuidas tänased äh, instrumendid neid probleeme, neid takistusi äh, lahendavad, kuidas on võimalik reaalselt siis need takistused seljatada ja, ja kuidas tuua noored inimesed põllumajandusse meetodist. viisime läbi kvantitatiivse analüüsi kasutades avalikke vahendeid, Eurostati uuringud ning eh, teisena analüüs ka maaelu arengukavad, eh, mille me vaatasime siis liikmesriikide kaupa läbi, eh, valitud liikmesriikides, ja siis konkreetsemad uuringud seitsmes liikmesriigis, tahtsime see, et neid on seitse, sõltus konkreetselt sellest, milline oli meie eelarve selle uuringu koostamiseks. nüüd paar sõna selle noorte põllumajandustootjate probleemi kohta. me oleme veendunud, et tõesti sellele tuleb keskenduda, aga läheneda asjale holistlikust vaatevinklist, mis tähendab seda, et eh, noorte põllumajandustootjate probleem ei ole seotud mitte ainult elanikkonna vananemisega, vaid seal on veel üks väga huvitav fenomen, mis tuleb arvesse võtta. nimelt see puudutab äh, äh, põllumajandussektori ümberstruktureerimist. peamised trendid põllumajanduses praegu Euroopas on see, et toimub suur koondumine kogu, üle kogu Euroopa Liidu me näeme, et äh, tundub, toimub suur koondumine, kolm koma viis miljonit talu on kadunud ja ettevõtete arv, kes on siis tegevad põllumajandustootmises, on vähenenud, see tähendab seda, et põllumajandustootjate suurus äh, kasvab ja see on loomulikult seotud äh, uute noorte talunikega, kelle jaoks lihtsalt on vähem maad äh, saadaval. ja konkurents on väga suur. veel üks probleem, mis on huvitav, on põllumajandustootjate üleandmine põlvkonnast põlvkonnale. põllumajandus üldiselt on olnud selline sektor, kus traditsiooniliselt Äh, võetakse lihtsalt üle pere tootmine ja see konkreetne mudel, see tuleb arvesse võtta, kui me üritame aru saada, mis on noorte talunikega seotud probleemid. ja vananemi-, elanikkonna vananemise kohta on mul veel paar slaidi, millele ma keskendun ja poliitikate vaatevinklist on väga huvitav ka see, et kuidas eristada noored põllumajandustootjad uutest turule sisenejatest, aga selle juurde tulen hetk taga, hetk hiljem tagasi. üks peamisi punkte, mida ma nimetan ja see on ka osa sellest uutest, vabandust, noorte põllumajandustootjate probleemist ja nimelt vananemine. mõned arvud selle kohta, nimelt need on arvud siis nende tootmiste kohta, kus tootmise juhiks on alla kolmekümne viie aastane ja siis äh, kõrval siin nende tootmiste arv, kus äh, tootmise juht on üle viiekümne viie aastane. kui me nüüd vaatame ajaliselt seda, siis see ei ole oluliselt muutunud. natukene on need protsendid äh, kõikunud siia-sinna aastate jooksul, aga siiski väga vähe. see tähendab seda, et noorte põllumajandustootjate probleem ei vaibu. mis on aga väga oluline, on see, et me vaataksime täpsemalt mm, põllumajandussektorite kaupa seda asja liikmesriigiti. sest asi ei ole ainult selles, et milline on noorte ja eakamate põllumajandustootjate vaheline suhe, vaid tuleb vaadata, kus need talud on, kui suured nad on, sest see annab üsna olulist infot selle kohta, kui Äh, pakiline see vananemise probleem põllumajanduses on. see on päris huvitav graafik siin nüüd üleval. põhimõtteliselt on neli klustrit Euroopa liikmesriikide seas, kus äh, probleemi pakilisus on, on vägagi erinev. ühel pool on riigid, kus on väga palju noori põllumajanduses. see on see roheline ring paremal pool ja siis ja, ja seal on väga vähe neid, kus on vanemad inimesed eesotsas ja teisel pool skaalat on siis need, kus on väga palju eakamaid äh, põllumajandustootjaid ja kus noorte osalus on väga, osakaal on väga väike. nagu ma ütlesin, selleks, et aru saada, kui terav see probleem on, tuleb keskenduda igas liikmesriigis konkreetsele olukorrale nüüd järgmine huvitav problemaatika on noorte talunike ja turule sisenejate vaheline erinevus. kui te seda raport, raportit loete, meie uuringut, siis te näete, et tegelikult väga raske on seda erisust teha, sest mitte kõik noored põllumajandustootjad ei ole sugugi mitte uued turule sisenejad, vaid nad on peaasjalikult pärijad, nad lihtsalt võtavad üle tootmise, mis on varem siis kuulunud nende vanematele ja meie oleme nüüd kasutanud sellist tüpoloogiat, et heita valgust sellele, millised on erinevused äh, uute sisenejatega. see klassifikatsioon siin tõesti on äh, väga rikkalik ja seega on väga keeruline toetuste sihtgruppi defineerida. nüüd edasi, rakendamise määr. nagu te teate, praegu on sambast üks öö, äh, noorte põllumajandustootjate toetus, üheks toetuseks kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformiga see toodi sisse ja samas siis on äh, prioriteet kaks, äh, fookuspiirkond B all lisameetmeid teisest sambast ja need on ka väga olulised noorte talunike jaoks me üritasime oma uuringutes kasutada kvantitatiivset lähenemist ja välja selgitada, et mis on nende meetmete rakendamise erinevused välja valitud liikmesriikides, ehk siis keskendusime nendele liikmesriikidele, kellele me võtsime vaatluse alla. ja need on ka siis kaardistatud ja, ja uuringus võite detailsemalt selle kohta järele lugeda nüüd paar sõna seda, selle noorte põllumajandustootjate toetuse kohta samba üks alt umbes äh, neli protsenti äh, toetuste taotlejatest äh, saab seda noore põllumajandustootja toetust, kõige rohkem Tšehhi Vabariigis on neid, kes on taotlenud seda. liikmesriigid võivad otsustada konkreetsete tingimuste osas, et kuidas see toetus rakendatakse ja seega on need rakendusviisid väga erinevad enamus liikmesriike kasutavad ära maksimummäära, nimelt et maksimumtalu äh, suurus on üheksakümmend hektarit. see on siis see lagi selle mm, toetuse saamiseks ja on mõned üksikud riigid, kes on otsustanud seda öö, äh, ala siis piirata ja pakuvad seda toetust ainult väiksematele tootjatele. liikmesriigid võivad ise otsustada, milline on Äh, siseriiklik äh, lagi ka selle summa kohta ja selles äh, on siis, selles uuringus on näha ka, kuidas liikmesriigid on sellele lähenenud ja kuidas ajalis-, aja jooksul on need asjad muutunud. nüüd sammas kaks. nagu ma ütlesin, prioriteet kaks ähm,, fookusala B meie analüüs äh, näitab selgelt jällegi seda, et liikmesriigid on võtnud väga erinevuse lähenemise selle kohta, kuidas nad jagavad ja prioritee-, prioritiseerivad äh, noorte põllumajandustootjatele suunatud toetuseid ja see tabel näitab äh, siin seda, et jällegi on välja tekkinud, välja kujunenud viis liikmesriikide gruppi ja siin on väga erineva, väga suuri erinevusi selles osas, kuidas on need toetused jagunenud. on gruppe liikmesriike, kes on otsustanud maaelu arengu äh, eelarvest üle kümne protsendi suura, suunanud noortele tootjatele ja paremal pool on siis äh, reastatud need liikmesriigid, kes on otsustanud ähm, väga vähe suunata ähm, maaelu arengu eelarvest äh, noortele tootjatele. samas ei ole ühtegi sellist äh, ühtset äh, suunda nendes rakendamisfaasides, sest et äh, need olud on tõesti väga, väga erinevad. nüüd äh, konkreetsed meetmed, kõige olulisem meede on meede kuus, kaheksakümmend protsenti sellest prioriteet, teise prioriteedi kohandusala B eelarvest läheb sinna. meede kuus punkt üks, seda rakendatakse jällegi liikmesriigiti väga erinevalt. vaadake uuringust järele, millised on äh, valimiriikides erinevused, liikmesriigid ise võivad otsustada abikõlbulikkuse kriteeriumites võivad panna paika erinevad kriteeriumid, näiteks ka põllumajandustootmise suuruse kohta võivad panna paika miinimumi ja maksimumi ja iga rakenduse puhul äh, eeldatakse kõigepealt äh, äriplaani ja äriplaanist peab siis välja tulema see, kuidas äh, järgmise viie aasta jooksul seda talu juhitakse ja hallatakse ja erinevates riikides on nõuded nendele äriplaanidele erinevad. nüüd rakendatud meetmete tulemused. see osa meie uuringust keskendub fookusgrupiga läbi viidud aruteludele, mille me viisime läbi siis seitsmes valimiriigis nimelt kvantitatiivseid andmeid meil ei ole selle kohta, sest et ne, see aeg, kui neid äh, me-, kui need meetmed on olnud käigus, on olnud veel praegu liiga lühike. nii et me oleme kohtunud noorte põllumajandustootjatega, teiste äh, põllumajandustootjatega, äh, nõunikega, tootmis, vabandust, põllumajandusühistuste, ühistus, ühistute eesmärkidega ja oleme siis hinnanud seda niimoodi nende silmade läbi oleme välja toonud üsna mitmed äh, puudused, mis uustulnukate ees seisavad. kõige suurem probleem on juurdepääs maale. see on seotud paljude erinevate arengutega, milles me ka uuringus täpsemalt räägime. ja siis juurdepääs äh, finantsvahenditele ja kapitalidele ja ka pädevuse küsimus äh, väga palju raskuseid on, kui hakatakse väiksel tasandil pihta ja muidugi oskused ka, et kuidas siis täpsemalt seda majapidamist juhtida. ja veel mõned huvitavamad märkused võib-olla meie analüüsist. uustulnukate ees kõige suurem probleem, nagu ma ütlesin, juurdepääs maale, heale põllumaja, põllupidamismaale. see on tõesti väga tõsine probleem, maa muutub järjest kallimaks ja fookusgrupi kohtumisest tuli selgelt välja, et tänased toetusmeetmed, äh, nii esimese kui ka teise samba meetmed, ei ole suutnud seda probleemi leevendada. tänased abimeetmed jah, tõstavad ähm, noorte talunike talude konkurentsivõimet ja suurendavad nende sissetulekut, sest et äh, see nõuab teatud eeldusi selleks, et näiteks nõunike võrgustikega äh, koostööd teha ja annavad väga hea tausta, teadmise äh, talude juhtimise kohta. samas finants ja kapital äh, on väga hea viis, kuidas äh, noored talunikud väga raskest olukorrast välja tuua. ja üldiselt siis valimis olnud liikmesriikide kogemus huvipoolte seisukohast on see, et sammas üks ja kaks meetmete kasutamine on väga positiivse vastukaja leidnud need meetmed, mis on samba kaks alt tulnud eh, stardiabi noortele talunikele väga populaarsed, on palju liikmesriike, kus taotlejaid on rohkem, kui on vahendeid ja rahast tuleb puudu selleks, et eh, toetust avaldada kõikidele taotlejatele, kes on huvi üles näidanud. meie uuringus on äh, rohkem infot selle kohta, mida siis huvipooled arvavad kogu selle asja haldamisest, administratiivsetest äh, küsimustest ja, ja toetusega äh, seonduva kohta. sellega mina lõpetan ja annaksin äh, sõna üle Liian Sutherlandile yes.. aitäh, Lukas, mina keskendun viimasel viiel minutil meie ettekandest Äh, äh, raportis antud soovitustele. Te märkate, et kokkuvõttes on soovitusi neliteist, mina äh, keskendun kolmele klastrile. üldsõnum, nagu Lukas ütles, on see, et seda tuge on väga hästi vastuvõetav, sada kaheksakümmend tuhat noort inimest on sellest toest abi saanud ja mida me näha tahaksime, on see, et kasutatavad finantseeringut oleks rohkem noortele põllumajad-, majandusinimestele äh, sest nagu öeldud, taotlusi on alati rohkem kui raha nende taotluste rahuldamiseks. samuti leiame, et on võimalik teha enamat, tuleb teha enamat, nagu Lukas ütles, kõige suurem takistus noortele äh, põllumajandusega tegelema hakkamisel on ligipääs maale. seda on eelmistes äh, ja teistes äh, raportites ära toodud, sama toodi, samamoodi tuuakse seesama teema ära osa sellest probleemist tuleneb otsemaksete struktuurist, see on asi, mille tuleb täpsemalt uurida. toetuste andmine äh, põllumeestele ähm, maakasutuse alusel tekitab probleemi, sellepärast et põllu, ähm, vanemad põllumehed ei taha äh, maast loobuda, see on nende jaoks pensionivariant, äh, samamoodi investorid näevad, et see on hea investeering ja selle maa hind kasvab, osad osati tänu sellele, et see on seotud otsemaksetega. siin on vaja kaaluda ka, millised on võimalused lahkumis- või väljumisskeemides, terve hulk äh, võimalusi, kuidas äh, maa liikumist muuta Euroopas, me näeme, et on muudetud siin, äh, moodustatud maatruste, inkubaatoreid, maa, maaga vanemate põllumeeste kokkupanemine nooremate äh, põllumeestega, ehk need on need asjad, mida tuleks vaatama, äh, tuleks vaadata detailsemalt ja kaaluma, kui me teeme otsetoetusi. teine teema on äh, noorte põllumeeste ja alustajate vahel vahet tegemine. tuleks arvestada seda, et see vanus tuleks tõsta neljakümne viie aasta peale, inimesed elavad kauem, töötavad rohkem, aga samal ajal läheb paar aastakümmet, enne kui luua elujõuline talu. samamoodi selle uuringu eesmärk on ju soodustada noorte inimeste tulemist põllumajandusse, siis kakskümmend viis aastat ei ole õige piir, millega piirata ära toetuste saamine. põhjuks, miks me ütleme seda, eri, noored inimesed, eriti kui nad on pärit põllumajandustaustaga äh, perest, nad hakkavad ressursse koguma aastaid, enne kui nad tegelikult äh, talu asutavad, nad hakkavad oma karja looma selle alusel äh,, kui palju neil õnnestub maad saada, nii et siin on tõsine küsimus, kuidas äh, tagada endale kindel ligipääs maale. ehk üks asi, äh, me võime panna ülempiiri sellele, kui palju inimene võib noore põllumehe toetust saada, aga mitte piirata seda ära viie aastaga. ja lõpuks tahan välja tuua asju, mis on toimumas öö, äh, uute turule tulijate toetusel. ärikoolitus väga positiivsete tulemustega selleks, et öö, äh, aidata noortel inimestel töötada välja äriplaane, arendada välja oskusi selles valdkonnas, seda on võimalik arendada laiemalt, kuidas taotleda näiteks toetusi ja kõike muud ja me tahame välja tuua ka mentoringi ja ärimudelite tutvustamist noortele inimestele, sellepärast on, on ka temaatiline äh, võrgustik Newbie, äh, see algab jaanuaris, kestab neli aastat ja see toob ära või näitab uusi ärimudeleid ja tutvustab neid öö, äh, uutele tulijatele kogu Euroopa Liidus ja me hea meelega vastame kõigile teie küsimustele, aitäh! <laughs> Bardzo dziękujemy. Przechodzimy w tej chwili do wypowiedzi. Aitäh ja nüüd läheme edasi küsimuste juurde parlamendiliikmetelt ja esimene, kes sõna saab palun yes,. suur aitäh teile selle ettekande eest. minu meelest on väga oluline rääkida noorte toomisest põllumajanduse juurde, sest maaelu, maapiirkonnad jäävad aina tühjemaks ning on piirkondi, mis on eriti raskes olukorras. on selliseid küsimusi, mida mainisite, mis on minu meelest väga olulised, näiteks noore toetus äh, äh, põllumajandustalu äh, ülesehitamises. ning samuti on mulle minu meelest oluline väga selge probleem noorte ligipääs põllumajandustoetustele, need on kõik aspektid, mida pidada meeles, kuid peale selle eh, tahaks ma kommentaarid, kommenteerida ka eh, veel mõningaid aspekte, nagu näiteks eh, põllumajanduse juurde tulemine, ma ei tea, kas see lahendus on see, et nõutavat iga tõsta või läheneda põllumajandustoetustele kuidagi teistmoodi ehk siis, et äh, nõuda, et noortel oleks äh, äh, kogemusi rohkem, et ei peaks sama protsessi küm-, mitu korda üle tegema ja et sellega seoses peaks lubama järk-järgult abi, toetustele ligi pääseda ning siin tahaksin tõstatada veel ühte probleemi, mis on Galiitsias eriti suur, mis puudutab noorte põllumajanduse toomise, toomist. nimelt ma ei tea, kas teie kandis sellised probleemid on ka, igatahes need mõjutavad tugevalt noorte eh, tegevuse algusjärku. nimelt, kui näiteks vanemad eh, eh, näiteks annavad üle esmatasandi makseõigused, siis Galiitsias peetakse seda nii-öelda ostu-müügitehinguks, samas kui see ei ole ostu-müügitehing ning äh, nõuab selle pealt ka viisteist, viieteist protsendist äh, maksu ning kui tegemist on väikese või keskmise suurusega põllumajandusettevõttega, kus äh, sissetulekud on väga madalad ja hinnad samuti on madalad, on, see on väga tõsine probleem. teine probleem, mis on sellega ka seotud on see, et praktiliselt üks kolmandik äh, alustustoetusest Galiitsiast läheb samuti maksudeks ning kujutage ette, äh, et äh, noor, noor inimene, kes saab kakskümmend kaks tuhat alustustoetust, peab maksudeks maksma viis-kuus tuhat eurot ja seda kohe esimesel alustusaastal. seega Äh, tundub, et selle asemel, et lihtsustada alustamist, äh, tekitame võimalikult palju raskusi alustamiseks ning ausalt öeldes ma ei kujuta isegi ette, kas see äh, toetus peab aitama administreerimistööd või peab noored või peab aitama noort, kes soovivad talunikuks hakata. igatahes minu kodumaal, aga Liitsias on see probleem väga tõsine jest prośba, aby nie powtarzać tych samych pytań i tahaksin teil paluda mitte korralda, korrata samu küsimusi ja probleemide kobaraid, sest kell kümme peaksime alustama kuulamisega sellel samal teemal. meil on külalised Euroopa Kontrollikojast ja meil on nimekirjas juba viisteist inimest. nii et üks minut poolteist minutit kõige rohkem teie küsimuste jaoks, mis just vason. suur aitäh teile, siin on, see on väga tõsine eh, teema, põllumajandus tõmbab endiselt noori eh, ligi, mis on hämmastav, võttes arvesse, kui keeruline ja problemaatiline see majandussektor on. Eh, kuid väga palju on takistusi ja tõkkeid, näiteks noored, kes ei ole üles kasvanud põllumeeste perekonnas, on asi väga keeruline Eh, sest nad ei päri mitte midagi. sellega seoses eh, oleks eh, vaja välja töötada välja töötada selline seadusandluses, mis toetaks põllumaade üleandmist. see puudutab eelkõige neid riike, kus selline problemaatika esineb ning mis puudutab koolitust, ettevalmistust ning maadehanget näiteks äh, peaks võimaldama lihtsamat laenu saamist äh, noortele, kes alustavad põllumajandusse, näiteks äh, põllumajandusmasinate ostmiseks või, või põllumaade laiendamiseks. nagu üks kirjanik ütles, nagu ütles üks kuulus kirjanik kunagi, et põllumaa mitme, mitmekordistab oma õnnistusi nende jaoks, kes selle tööga on ära teeninud, Albert S suur tänu, härra esimees, suur tänu eh, mõlemale tänasele ettekandjale, ma tahaksin öelda, et eile otsustasime me eelarve osas, kus ka noored põllumehed võeti arvesse, mõned eh, arvasid, et eh, kahekümne viielt protsendilt viiekümnele protsendile peaks tõstma pindalapõhiseid toetuseid, mis te arvate sellest ja äh, need noored talunikud, kes juba on võtnud äh, üle tükk aega tagasi tootmise, saaksid viis aastat äh, toetusi edasi, see oleks väga positiivne. aga mina arvan, et need väljamaksed esimesest sambast, mis äh, ei ole saavutusi saavutanud, põhi, probleemiks on kaks asja. on talunikud, kes võtavad üle noored perfektse talu, teised peavad hakkama investeerima, aga mõlemad saavad sama palju raha. minu meelest oleks palju eesmärgipärasem, kui meie oma investeeringud annaksime siiski sihipäraselt välja. mina olen pärit Baierimaalt, Saksamaalt, kui seal noor põllupidaja krediiti taotleb, siis ta saab viieteistkümneks aastaks väga madala protsendiga krediiti, eelmisel aastal käisime Horvaatias ja seal on see protsent seitse koma kahe, seitse kuni kaheksa protsenti või isegi kõrgem kui meil, umbes null koma viis protsenti. mis te arvate sellest, kui Euroopa Keskpank mingisugused laenukavad välja kujundaks, et ka siin oleks äh, Äh, natukene ühtsust, mul olid veel mõned märkused, aga pärast meil sel kuulamisel on veel aega küsida, nii et ma ei keskendu, härra Pet-, proua Petir. E, e, aitäh selle e, presentatsiooni eest, mis me nägime. kontrollikoja raport on näidanud, et hoolimata väga suurtest investeeringutest noortele, noortesse põllumeestesse ja meil ei ole õnnestunud põllumeeste põlvkondi uuendada. me peame leidma meetodeid ja äh, võimalusi, kuidas motiveerida noori põllumehi põllumajandusega tegelema. loomulikult on neil probleeme pääseda äh,, saada maad enda kasutuses, oma kasutusse, laenuprobleemid, nii et mulle tundub, et me peaksime, võiksime leida või püüaksime leida viisi, kuidas neid intressimääru alandada, näiteks Horvaatias, kus intressimäärad on väga kõrged. olen nõus teie ähm, argumentidega, mida te just välja tõite. vanusepiir peaks olema nelikümmend viis ja me peaksime vahet tegema äh, alustajate ja noorte põllumeeste vahel. kui te olete juba kaalunud milline peaks olema teie ettepanek selles suunas, siis võiks sellega paarist sõnast rääkida. see võiks olla väga positiivne lahendus, aitäh, härra De Castro, sest teie ettepanekud Omnibus määruses on väga head ettepanekud. nii et kui teil on konkreetne ettepanek, siis ma hea meelega kuulaksin. kõik kogu maa natsionaliseeriti, kõik talumehed olid riigiteenistuses, siis võiks olla sellised skeemid. aga elu on, nagu ta on, me peame elama seal, kus me oleme ja me saame aru, et komisjoni sunnitakse mingisugust reformi läbi viima, väga keerulised meetmed, kes on noor põllumees, mis nad võivad saada. ma lihtsalt arvan, et see, sellega ei tasu tegeleda minu meelest. see vana äh, põllumehena on väga atraktiivne äh, lasta pisitasa äh, karjal väheneda, sa ei lase lihtsalt uusi sa pead lihtsalt oma põllud kaks korda nädala, äh, kaks korda aastas ära äh, niitma ja saadki oma äh, toetuse kätte. noored inimesed ei saa sinna äh, minna, sest nemad tahaks natukene loomi seal pidada, aga selleks on vaja ettevõtlust. mul on hea meel, et tehakse vahet noorte põllumeeste ja värske, uute alustajate vahel, siin on erinevus äh,, minul oli hea meel öelda oma pojale, et mina lähen pensionile kaks tuhat üheksateist, tal on see kalendris juba viis aastat. aga olgem siin natukene proaktiivsed. paljud talud võetakse suurte põllumajandusettevõtete poolt üle, neil on kaheksa-üheksa tuhat aakrit, hektarit, sellepärast et see on kõige mõistlikum viis mesinaid, masinaid kasutada. aga aga väikepõllumees võib vaadata, kuidas nemad saavad oma aasadel ja põldudel äh, põldu pidada, äh, kuidas oleks kõige parem viis endale sissetulekut teenida ja see on see, mida ma soovitaksin noorte põllumeestel teha, aitäh. suur aitäh, esimees. ma olen väga nõus viimase kommentaariga. tuleks edasi minna äh, plaanidega mis on välja toodud noorte, Hollandi Noorte Põllumeeste Liidu poolt. pannes noored põllumehed paari vanematega, kes on loobumas. me ei pea väga palju reegleid, meil ei pea olema reegleid nii palju, me peame vaatama, kuidas see üleminek saaks toimuda, vaadates finantssuhteid, näeme siin tervet hulka asju, mida saab ära teha ma ei ole piisavalt veendunud, et nii tohutult palju on inimesi, kes äh, tahaksid oma taludest loobuda, samal ajal on terve hulk noori inimesi, kes ta on huvitatud toidu tootmisest ja kes tahavad väljas töötada, aitäh. suur tänu, härra Vandekantelaare. suur aitäh teile presentatsiooni eest, teemad, mis te tõstatasite, on just täpselt need, mis on tekkinud CJ meie riiklikus äh, Noorte Põllumeeste Liidus nii et mul on hea meel, et muudest asjadest me ei räägi, vastaksin äh, vaadata üle otsemaksete süsteem, see on väga õigeaegne märkus. mul on ainult üks küsimus, kui asi puudutab, kui tõhusalt kasutatakse seda, mis on selle välja antud äh, raha tõhusus, kui kvaliteetne on see toetus? kas teil on minisugunegi pilt sellest, kui kõrge või madal on see kvaliteet, kuidas raha kasutatakse, mis me selle eest saame ja kaks jätkuküsimust, kas tasuks uurida, kas paušaalsumme või teised finantsinstrumendid, millised oleks kõige efektiivsemad, kõige tõhusamad raha kasutamise viisid ja teine küsimus, kas tasuks vaadata võimaliku korrelatsiooni oskuste ja raha kasutamise kvaliteedi vahel. oskuslik, oskustega noor põllumees, kas ta kasutab oma raha paremini kui äh, oskusteta põllumees ja võib-olla ole äh,, kas tasuks siis investeerida raha oskustega põllumehesse? professor De Castro. suur tänu teile uh. -huh. suur aitäh ekspertidele nende huvitava uuringu eest kuid äh, eile me hääletasime äh, omnibus määruse mm, põllumajandusosa, äh, mm, selle osa, mille saime nii-öelda välja õngitseda sellest omnibusist, et enda arvamust avaldada põllumajandusosa kohta ning see annab kõigile noortele põllumeestele võimaluse viie aasta jooksul saada vajalikku toetust sellest, mis puudu jääb. andsime võimalusi liikmesriikidele seda top-up'i tõsta kakskümmend viis kuni viiskümmend protsenti ning andsime võimaluse ka teise samba toetuseks kõigi noortele ka ühise taotluse näol et äh, noorte kooperatiivid saaks äh, fond, fondide poole pöörduda ka kumulatiivselt. jah, see on kindlasti äärmiselt positiivne. võib-olla oskate meile öelda ka mõned äh, lisasoovitused selle kohta, et me saaks neid arvesse võtta oma järgnevatel aruteludel ÜPP kohta Äh, herzlichen Dank, äh, herzlichen Dank für... proua Hoibus, äh, suur tänu selle uuringu eest, te olete rääkinud kõige olulisemast punktist, palju juurdepääs maale, see on tõesti suur probleem, nagu te õigesti ütlesite. ja ma arvan, et poliitikud peavad nüüd tegutsema, et need pindalapõhised toetused, mida lihtsalt kallatakse nagu kastu, kastekannust üle maad, tõmbavad ligi investoreid, kes äh, oma seal tehinguid seal teevad ja lõpuks ei olegi teada, kes selle maa omanik tegelikult on. see on poliitiline küsimus, poliitikud peavad raamid panema paika ja piirid panema paika, et äh, ei oleks nii, et need, kes turule tulevad või äh, talud üle võtavad äh,, maast ilma jääksid. jah, nõustamisest rääkisite, nõustamine on tähtis, aga sellest ei piisa kui äh, võetakse talud üle, siis äh, oleks väga kena, kui oleks äh, keegi, kes oleks nii-öelda mentoriks pikemaks ajaks, et kui kes üle võtab kõike, täpselt ei tea, oleks võimalik reageerida nõunikul kohe ja aidata ja selleks me peaksime ka võib-olla finantsraamistiku välja kujundama. rääkisite ka vanusest äh, viiekümnest neljakümne viie peale tõmmata, ma ei tea, kas peaks selle panema eluajaga seotuks. ütlesid, et mõlemad alustavad sellest, et kõigepealt, et mõned alustavad sellest, et teevad alguses midagi muud, koguvad raha ja siis võtavad äh, majapidamise üle. ja, ja see sõltub sellest, millal sisenetakse turule ja ma arvan, et me ei peaks äh, seda ajaliselt piirama, on, on tõesti neid neljakümne ja neljakümne viie aastaseid, kes teevad enne midagi muud ja siis tulevad põllumajandusse ja veel üks küsimus, te näitasite statistikat ka vanuse kohta, äh, erinevus kolmekümne vii-, alla kolmekümne viie aastaste ja üle viiekümne viie aastaste puhul meil ju taludes on nii, et äh, on äh, mõnikord ülevõtmisel selline üleminekuaeg, kus vanad ja noored koos juhivad asja, kas see on ka teie statistikas kajastamist leidnud? proua McInnes. suur tänu, paar asja kõigepealt on väga värskendav kuulda, et vähemalt mõned algatused, mida ÜPP reformist me näeme, on positiivsed, küll aga tõstatasite mõned väljakutsed ja võiksin, tahaksin teil küsida teie kommentaari kohta, mis puudutab ligipääsu maale ja see tuleneb otsemaksete struktuurid, millised on teie ettepanekud, kuidas saaks seda parandada, teine asi, te mainisite, et on võimalus kaaluda äh, põllumajandusest lahkumise skeemi, kuidas sellest rääkida pikemalt ja kolmas teema, mis võib-olla on komisjonile Iirimaal huvitav, on see, et noorte äh, põllumeeste assotsiatsioon veab ühte projekti ja kõige viimane raport ütleb, et kakskümmend viis tuhat aakrit on üle antud ühest, ühelt äh, põlvkonnalt teisele ja seda kahesaja kaheksakümne kaheks, äh, kahe tehinguga, ehk siis sõltumatu põllumees toob põllumehed kokku, see on väike, aga oluline algatus. kas te võiksite ka seda kommentaari, kommenteerida ja milline on liikmesmaade roll maksustamisel äh, selleks, et soodustada seda põlvkondade vahetust, aitäh! Eh, suur aitäh teile, esimees! kõigepealt sooviksin ma tänada meie kahte eksperti, eh, kes meile seda uurimistööd äh, esitlesid ning võts-, äh, võttes arvesse meie muresid äh, selle valdkonnaga seoses viimastel aastatel, võib öelda, et on vaja teha võimalikult suuri jõupingutusi, et soovitud tulemusteni jõuda praegusel hetkel oleme jõudnud, oleme jäänud endiselt kuue protsendi juurde ning meie jaoks äh, on kõige suurem väljakutse loomulikult ligipääs äh, põllumajandusmaadele, see on fundamentaalse tähtsusega, et garanteerida noorte jaoks äh, tulevikku põllumajanduses. loomulikult on selge, et peame välja töötama uued meetmed, et muuta noorte ligipääs põllumajandusele lihtsamaks ma kuulasin huviga kõiki neid fakte, mida te esitasite oma uuringus ja tahaksin esitada mõningaid äh, küsimusi äh, ja ma, äh, ma eelkõige tahaksin esitada küsimuse. komisjonil ei ole sekkumismäära, mis oleks piisavalt laiapõhjaline eh, selles valdkonnas. seega ma tahaksin mõningaid mõtteid äh, välja öelda, mis peaks aitama äh, võib-olla erinevaid võimalusi, uusi võimalusi välja selgitada. Äh, eelkõige puudutab see maaelu arenguid, selle toetusi, see näiteks peaks mõtlema pankade Eh, toet-, eh, pankade garant-, panga garantiide peale eh, ja välja töötada tuleks ka innovaatilised, uued innovaatilised võimalused ning ka aktiivsemad poliitikad liikmesriikide tasandil, mis lihtsustaks ligipääsu põllumaadele. teiseks, loomulikult on vaja rohkem ambitsiooni ning nende ideedega seoses, mis puudutavad Äh, seda konkreetset aspekti. kõneleja katkestati. suur aitäh teile, härra esimees. ma sooviksin samuti tänada äh, sõnavõtjaid nende kvaliteetse uuringu eest. Äh, neli punkti, mis puudutab kollektiivset tegutsemist põllumaja, põllumeeste seas äh, kooperatiive. Äh, ma tahaks, et te siin pikemalt äh, räägiks näiteks ka need Prantsusmaal oleks vaja paremat organisatsiooni, oleks selliseid kollektiive, mis võimaldaks lihtsamalt tegutseda ning tahaksin teada, kas te olete selle tegev-, sellele rohkem tähelepanu pööranud, sest see äh, aitaks kaasa tulevastele reformidele ning tahaksin rääkida ka koolitusest, sest see on samuti oluline teema, eriti järgnevatel aastatel. see on äh, oluline agronoomia õpingutes näeme, et põhiteadmised on äärmiselt vajalikud ja oluti, eriti puudutab see uute tehnoloogiate kasutamist ja teadusuuringutele toetumist, seega oleks samuti tähtis, et teadmised selles valdkonnas läheksid sügavuti, see, et ei jäädaks tulevaste reformide jalgu. probleem on see, et õigus maale ei ole Euroopa pädevuses ja seega tuleks leida mingisuguseid võimalusi ja vahendeid. arvan, et oleks hea selles osas arutelusid süvendada samuti äh, äh, äh, tuleb kindlasti eristada noori põllumehi ja, ja nii-öelda uustulnukaid, kes alles alustavad. on noori ja on ka vähem noori, kes soovivad hakata põllumajandusega tegeleda, see tähendab, et on vaja kohandatud äh, ettepanekuid ja seega teie poolt tehtud võimalusi tuleks laiendada, härra Flanagan. suur aitäh, hästi huvitav raport, mõned väga head mõtted, mulle meeldib mõte, et vanust tõstetakse võib-olla neljakümne viieni, kogu see mõte, et te saate teatud hulga abi, mida võib jagada ka üle viie, rohkem kui viie aasta vältel, head mõtted. Euroopa Kontrollikojalt tuli raport ähm, kontrollikomisjoni äh, äh, kontrollikomisjonile esmaspäeval. me kulutame väga palju raha, aga me ei näe taastumist, me ei näe uuenemist. ja taolise organisatsiooni raport seda ütleb, siis see tähendab, et me peame selja sirgu ajama ja kuulama, sest ÜPP äh, raha ja üleminek on ohus. kui kontrollikoja liikmed ütlevad seda, Äh, siis äh, mittepõllumajandusinimesed ütlevad äh, veel jõulisemalt, et see raha tuleb ära võtta. üks asi on selle, selle äriga alustamise raha, kui nad võiksid alustada, kui nad võiksid olla juuksurid või mehaanikud, siis milleks hakata tegelema äriga, kus raha ei ole? kas nad saaksid enne hakata kasumit tootma, kui neil raha ei ole ja lõpuks Albert S ja härra de Castro mainisid Omnibust ja need, kes seda kasutavad, saavad viis täis, äh, täisaastat osaleda noorte põllumeeste skeemis, aga nõukogu palus seda teksti muuta äh, sõnast shall ehk ilmtingimata saavad, nad võivad saada ehk riik võib sellest loobuda. ma, mul on häbi öelda, et see taotlus tuli minu riigist ja ma ei saa aru, miks nad seda peavad tegema, kui nad ta tahavad äh, uusi põlvkondi põllumajandusse äh,. ma räägin et ikka rohkem ja rohkem probleeme Iirimaalt tulevad meie äh, ministeeriumist, aitäh. suur aitäh teile, härra esimees. arvan, et on äärmiselt äh, kiiresti vaja panna piir ette äh, põllu majandusettevõtete piiritule laienemisele, sest mina olen näinud kümne aasta jooksul oma kodupiirkonnas, kuidas ja põllumajanduses ettevõtted laienevad kahekordselt. kui me ei soovi, et põllumajanduses muutub lihtsalt mingisuguseks äh, finantseerimisettevõtteks, on vaja luua sellised sätted, mis võimaldavad noortele äh, tegutsema hakata. ma ei tea, milline on kõige parem võimalus seda teha. Äh, ning arvan, et tuleb just toetada äh, kohaliku tähtsusega põllumajandust, pereettevõtteid vastasel korral ja, ja see ja, ja, ja selleks on vaja piir panna äh, põllumajandusettevõtete lõputule naielemisele. suur aitäh ja annan nüüd sõna jälle uuesti meie ekspertidele, vastake palun lühidalt äh, kommentaaridele, küsimustele, aga lühidalt. okei okay,, thank you very much um.... suur tänu. tõime välja võtmeküsimuste nimekirja, mis olid teie küsimustes ja püüan, püüame neile kiiresti vastata. esimene punkt on maksustamise küsimus, mida korduvalt mainiti. see mõjutab äh, talude üleandmist. meie raportis ei ole selle kohta üksikasju, kui aus olla, aga tean, et Tšehhi Vabariigis on eraldi uuring selle kohta, et maksustamine on ülioluline. Tšehhi Vabariik oli olukorras, kus äh, talude üleandmine maksustati müügina ja see on aja jooksul muutunud. see mõjutab seda, kuidas talusid päritakse ja see on väga-väga tähtis punkt. meil oli väga hea äh, meel näha kommentaare oskuste ja õppimise kohta. see on asi, mida tuleb uurida enne, kui inimesed alustavad oma taludega ja see puudutab just nimelt äh, põllumajandusoskusi, kui nad ei alusta äh, taluga, teevad äriplaani, et see ei ole parim viis raha teenimiseks, olete siiski investeerinud raha inimese oskuste arendamisse, kus, mida nad võivad kasutada muus äris. ehk siis nõustamisteenus nõustamisteenus annab olulise funk-, täidab olulist funktsiooni ja tegelikult väga palju nõu-, nõustamisteenused soovitavad, soodustavad just nimelt maa mobiilsuse alternatiive ja need konsulendid nii Iirimaal kui ka Inglismaal loovad maa üleandmise skeeme, seda ka Norras. rahastamine nõustamisteenusesse võib anda võimalusi tegutsemiseks ja ka äriline väljaõpe on oluline um,? Modifying direct payments? otsemaksete modifitseerimine on äh, võtmetähtsusega meie nimekirjas. meie uurimuses sai selgeks, et otsemaksed on oluliseks instrumendiks noorte põllumeeste toetamiseks. seda aktsepteerida, äh, aktsepteerivad huvirühmad, selle raha kasutamine, seda sellega, selle, seetõttu, et otsemaksed toovad enda kaasa ka teisi negatiivseid mõjusid, nagu näiteks maa hinna tõusmine ja äh, põllumajandusest lahkumise probleem. ehk otsemaksete säilitamine on motivatsiooniks äh, vanematel põllumeestel talu mitte käest ära anda, sellepärast et see on nende jaoks otsene sissetulekuallikas. kas te tahate midagi lisada siin? mis puudutab otsemaksete muutmist nii, et see oleks noortele kasulikum, siis eh, nendele ülemise eh, piiri paikapanemine on ju väga oluline, sest noored inimesed, eriti need, kes vajavad tuge, eh, tulevad just nimelt väiksematesse ettevõtetesse ja kui te panete ülempiiri peale, siis see on takend, tõkendiks investoritele suurte maakogude, koguste kokkuostmiseks erinevad alternatiivid, ähm, mahepõllumajandus, lühikesed toiduahelad, need on kõik tegevused, millega noored inimesed ja uustulijad äh, tegelema hakkavad, nii et nendesse konkreetsetesse tegevustesse põllumajanduses investeerimine, siis noored inimesed ja uued inimesed äh,, uustulnukad saavad ebaproportsionaalselt äh, suurt tuge. üks märkus on raportist ka selge, Kontrollikoja raportistest, peamine probleem noore põllumehe maksetega, on see, kuidas seda on täpsustatud. mis peaks taolise toetuse tulemus olema? uurimuses avastasime, et on vähemalt neli üldist eesmärki, mis on noore põllumehe mehhanism ja tegelikult kõiki neid eesmärke üheaegselt saavutada ei ole võimalik. see sõltub, kuidas seda rakendatakse erinevates riikides, aga seda tegelikult nähakse negatiivse probleemina sest pole selge, mida peaks noore põllumehe toetus tegema e, peale konkurentsi suurendamise, sest see tegelikult põllu- äh,, põlvkondade vahetust ei soodusta. mis puudutab Äh, maaturgu äh, sekkumisse. seda lahendatakse riiklikul tasandil, aga on olemas Euroopa standardid, et maa on kaup nagu kõik muu, ehk see peab võimaldama kapitali vaba liikumist kui me võimaldame seda, et eriti äh, uued äh, liikmesmaad, aga kõik liikmesmaad Euroopa Liidus äh, võivad sekkuda oma maa turgu, nagu näiteks elamisloaga või teiste nõuetega, kuidas maad võib müü-, müüa või osta, on võimalus, kuidas saab sekkuda maaturgu, nii et see on valitsuste otsustada, aga mõningatel juhtudel on piirangud olemas ja viimane punkt puudutab siis talude pärimist. meie raportis näete detaile, kuidas äh, talud üle antakse, millistes äh, vormides ja kuivõrd see on seotud kultuuriga erinevates liikmesmaades, traditsioonid, põllumajandussektori äh, staatus ja terve hulk teisi aspekte, mis puudutab äh, talu üleandmist. mis meie raportis on oluline, on see, et on tõenäoliselt vajalik kaaluda äh, varase pensionile mineku toetust. me ei ole oma raportis väga täpselt seda öelnud, kuidas seda teha äh, ainult öelnud, et seda tuleks kaaluda, sest noore põllumehe probleem ei ole mitte ainult see, et ta tuleb äh, sellesse valdkonda, et noorem, äh, suurem hulk noori inimesi tahaksid talu üle võtta, vaid ka see probleem, et vanemad põllumehed oleksid nõus talu noorem, noorele põlvkonnale üle andma ma tahan viidata ka sellele ja ma arvan, et see on täiesti asjalik mure. kõik see raha, mis investeeritakse uutele, uutesse tulijatesse, noortesse, kui me vaatame praegust olukorda, siis tuleb aru saada, et me ei suuda seda võrrelda olukorraga, olukorraga, kus seda raha ei ole investeeritud. üks järeldus on see, et rahal ei ole mõju, teine järeldus on see, et see mõju on see, et see säilitab staatus quo'd ja olukord ilma selle investeeringuta oleks oluliselt hullem. ehk minu arvates on see asi, mida tuleks detailsemalt uurida. suur aitäh, presentatsioonid olid tõesti väga head. ja ma arvan, et täna on meil terve hulk kuulamisi, suur aitäh teile! meile on ligipääs materjalidele, mida te valmistasite ette ja tutvustasite. me oleme vist vastused saanud ka kõigile oma küsimustele ja nüüd läheme edasi. poliitilise strateegia elluviimisega, mis puudutab noori inimesi ja põlvkondade vahetust. ja siin kuulame ära. härra Jaanus Wojciechowski presentatsiooni Euroopa Kontrollikojast. ta valmistas ette auditipõhise uuringu. mul oli võim-, meil oli võimalik teda üleeile kuulata eelarve kontrolli komisjonis ja meie teine kõneleja on härra Rob Roolek, kes on siis äh, nõunik Sloveenia põllu- ja mm, metsanduse ministeeriumist no,. tulge palun siia, igaühel teist on kaheksa kuni kümme minutit ja siis on meil terve hulk küsimusi. kümme minutit, härrasmehed ja härra Võtšehovski alustab ja siis härra Roblek Sloveeniast. ja sõna on teil, härra Võtšehovski. suur aitäh, daamid ja härrad. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani Euroopa Äh, põllumeeste arv äh, langes neljateist äh, poolest miljonist kümne miljonini. ka praktiliselt neli miljonit, neljast miljonist põllumehest jäime ilma. see tähendab siis seda, et, et kolmkümmend tuhat kuus äh, Äh, seal meie kolmekuutunnise arutelu käigus kuuskümmend põllumeest lõpetavad oma tegevuse Euroopa Liidus. see on väga-väga tõsine probleem. näitame seda ka, äh, äh, rääkisime sellest ka öö, öö, rääkisime sellest ka äh, kontrollikoja aruanne, iga-aastases aruandes rääkisime sellest ka eelarve kontrolli komisjonis. ja ju-, ja agrikomisjonis rääkisime sellest ka ju-, äh, juulikuus mm, räägime siin üldisemaid andmeid, äh, mainime räägime sellest, kuidas äh, igas äh, earühmas põllumeeste arv väheneb. ja näeme, et äh, noorte põllumeeste arv, mis on statistiline kategooria, kui nad on alla neljakümne viie aastased kõigest, kõigest kakskümmend üks protsenti põllumeestest äh, on selles vanuserühmas. praktiliselt kaheksakümmend protsenti põllumeestest Euroopas on äh, üle neljakümne nelja aasta vanad. see on väga tõsine probleem. Äh, meie, meie põllumajandus äh, muutub aina eakamaks. ja finantsperioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist noorte eh, põllumeeste arv, kes eh, on alla neljakümne nelja aasta vanad, vähenes üldarvudes eh, ning kolme koma kolmest miljonist kahe koma kolmele miljonile. see on see sinine joon graafikus, punane joon näitab seda, et Eh, põllumaade, eh, põllu, maa, noortele kuuluvate põllumaade kasv selleks neljakümne nelja hektarini. kuid, kuid eh, see maa, mida kasutavad noored talunikud, see väheneb viiskümmend seitse miljonit hektarit, viis, läks äh, viiekümne ühe miljoni hektari peale seitsmeaastase finantsperioodi vältel. ning siin võite näha ka, mis probleeme tekitab äh, põllumeeste vanuse jätkuv kasv. keskmine äh, joon näitab ealist struktuuri ühiskonnas see tähendab vähem kui nelikümmend protsenti vanuses äh, alla nelikümmend viis aastat. sinine joon. see näitab äh, töötajate hulgas viiskümmend protsenti on äh, sellesse vanusegruppi kuuluvad aga põllumajanduses äh, roheline joon näeme äh, kõigest kakskümmend kuni kakskümmend üks protsenti. see on väga-väga tõsine probleem. meie oma raportis oleme lisanud väga huvitavaid andmeid. see slaid on meil ka olemas, informatsioon olukorra kohta kõigis liikmesriikides, olukord on väga erinev. erinevates liikmesriikides, ainult kahes liikmesriigis äh, on äh, noore, noorimate põllumeeste iga, kes on alla kolmekümne viie aastased äh, Eh, kus neid on üle kümne protsendi, need on siis Austria ja Poola ainult kahes liikmesriigis. see on, eh, seal on eh, alla kümme, üle kümne protsendi alla kahekümne viie, kolmekümne viie aastaseid põllumehi, paremalt poolt võite näha näeme siis üle kuuekümne viie aastaseid eh, põllumeeste arvu, kes on siis vanimad. Neid on ainult kolmes liikmesriigis eh, ei ole kõige suurem hulk põllumehi üle kuuekümne viie aastased. Eh, Saksamaa, Austria ja Poola mõnes liikmesriigis vanimate põllumeeste protsent on umbes nelikümmend protsenti, üks liikmesriik, Portugal, on selline, kus äh, üle viiekümne protsendi on, äh, on neid. punase värviga näeme vähest paranemist äh, EA struktuuris kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist viimase mitmeaastase finantsperioodi vältel, aga seda oli vähemuses. enamuses liikmesriikidest äh, olukord kaks tuhat kolmteist äh, oli märkimisväärselt halvem kui kaks tuhat seitse, näiteks Saksamaal alla neljakümne viie aastaste eh, põllumeeste arv eh, langes eh, kolmekümne kuuelt protsendilt kahekümne kuuele protsendi Prantsusmaal, kolmekümne kahelt protsendilt kahekümne kaheksa protsendini. Bulgaarias on näha väikest edasiminekut Poolas, Slovakkias, Sloveenias, Itaalias, aga üldiselt ei saa me kuidagi eh, ta, näha, et eh, ealistele struktuurile eh, ühine põllumajanduspoliitika mingit positiivset mõju oleks avaldanud. väga oluline informatsioon on see, et oma auditis ei leidnud me mingisuguseid rikkumisi põllumeeste seas see on sekkumisloogika tagajärg, näitame oma äh, raportis näiteid nagu see, noored äh, põllumehed, äh, kellel on üle viiesaja hektari, sai sada tuhat eurot otsemakseid, sai noore põllumehena Äh, äh, teatud rahvamääral rohkem, see võis tema jaoks positiivne olla, aga põlvkonna vahetusel see kaasa ei aidanud. näiteid on siin veel väga palju, lugupeetud daamid ja härrad. ma arvan, et lõplik järeldus, poliitiline järeldus, ma ei rääkinud spetsiifiliselt oma soovitustest, et tulevane äh, ühtne põllumajanduspoliitika peaks, äh, ei peaks keskenduma ainult järgmisele, järgmisele äh, seitsmele aastale mõeldes, vaid kahekümne seitsmele aastale. selle kohta peaksime mõtlema, mm, millist, äh, millist põllumajandust me soovime, mõtlema pikaajaliste perspektiivide ainult, mitte ainult seitsme aasta peale. aitäh vaatame teie ähm, eriaruande läbi väga tähelepanelikult kindlasti, suur tänu, järgmisena saab sõna Sloveenia põllumajandusministeeriumi nõunik Rob Roblek, palun. Äh, suur tänu, suur tänu ja tere hommikust kõigile, aitäh selle küllakutse eest, äh, nagu te ütlesite, mina olen Rocco Roblek, tulen Sloveeniast ja varem ma töötasin ühes vabaühenduses, kes töötas koos noorpõllumeestega ja nüüd olen siis tööl Põllumajandusministeeriumis Sloveenias ning olen ÜPP arenguid juba mõnda aega jälginud ja loodetavasti eh, saan teiega jagada mõningaid oma mõtteid noor eh, põllumajandustootjate käekäigu kohta ja kasutatud poliitikate kohta Sloveenias. peamine küsimus, millele me üritame täna vastuse leida, on see, et kas praegused ühtse põllumajanduspoliitika noortele põllumajandustootjatele seotud meetmed toovad kaasa põlvkonnavahetuse ja soodustavad seda. vaatame olukorda Sloveenias kaheksateistkümne kuni neljakümne aastased noorpõllumajandustootjad on abikõlbulikud, nendel peab olema haridus vastav ja ka mõned oskused. ja selle meetme rakendusfaasis oli meie ees kolm peamist teemat, mida tähendab talu loomine, kes on aktiivne põllupidaja ja kuidas noori saaks sektorisse ligi tõmmata ja neid seal ka hoida ehk kuidas need äh, noored äh, inimesed äh, jääksid ka nendesse kingadesse, millesse nad astuvad selle meetme puhul on seotud abikõlbulikkusele tea-, konkreetsed kriteeriumid. kõigepealt see puudutab nii maad kui ka karja suurust. toetus antakse kolmeks aastaks vastavalt äriplaanile ja loomulikult peab ta, talunik siis näitama, et tal on vastav haridus ja ka vajalikud oskused kahes faasis antakse seda toetust nelikümmend viis tuhat eurot ja tõstetakse siis, kui noor põllupidaja on farmis tööl ja kaheksateist tuhat kuussada, kui ta ei ole ametlikult palgalehel. nagu ma ütlesin, toetuse pikkus on kolm aastat, seitsekümmend viis protsenti taotlusel, vabandust, seitsekümmend protsenti taotlemisel ja kolmkümmend protsenti perioodi lõpus lisaks sellele on meil äh, kohustuslik nii-öelda lisaskeem noortele põllumajanduse sisenejatele umbes äh, seitse protsenti kõikidest otsetoetuste saajatest on noorpõllumaja, noorpõllupidajad ja me kasutame siin teatud täp-, teatud piire kakskümmend viis protsenti keskmisest hektari kohta ja kaks protsenti ei tohi selle ümbriku maht olla suurem kogumahtudest. kui äh, me noortele talunikele uusi meetmeid välja kujundasime, siis sai kiiresti selgeks äh, perioodil enne kaks tuhat kolmteist, et ÜPP vahendid ei ole ainsad et tuleb läheneda natukene kõikehõlmavalt ja ka äh, nende meet-, nendele meetmetele. näiteks noored põllumajandustootjad äh, saavad äh, lisapunkte nii-öelda, kui nad on võtnud keskkonnameetmed kasutusele ja toetuste määr tõuseb, kui äh, neil on mingisugused investeerimiskavad. ja lõpetuseks ütleksin, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal koostasime noortele põllumajandustootjatele eraldi tegevuskava ja see hõlmab maksuseadusandlust ja muid taolisi pehmemaid meetmeid eesmärgiks kõikide puhul see, et tahetakse noor talunikke natukene holistlikuma lähenemise läbi põllumajandusse tuua. mida need meetmed on siis äh, toonud? ja räägiksime natukene puudustest ja tugevustest. Äh, tugevused meie skeemi puhul tõesti see toetus on suhteliselt suur rahaliselt ja üsna lihtne lihtne on äh, kasusaajatel planeerida neid asju ja neid on ka riigi poolt suhteliselt lihtne hallata. nii et nii ministeeriumi kui ka kasusaaja jaoks see asi on suhteliselt lihtne ja siis on meil ülem- ja alammäärad ja see annab meile võimaluse keskenduda tõesti nendele tootjatele, kes on aktiivselt tootmises ja turule toodavad. see on ainus meede, mis Äh, ärikava põhiselt äh, antakse ja seal kogu toetuse aluseks on ärikava. me ei investeeri, me ei toeta mitte investeeringute kohaselt, vaid konkreetselt ärikava rahastamiseks. nüüd aga selle skeemi puudused. ma olen täiesti nõus eelkõnelejaga, kes ütles, et tegelikult ei peaks keskenduma planeerimisel pikkadele aastatele, sellepärast et ähm, tegelikult peaks keskenduma aastakümnetele, sest et seitse aastat on suureks surveks. Äh, nad ei jälgi poliitilisi muudatusi igapäevaselt ja see, et kui asjad muutuvad liiga kiiresti, on koorem ja need meed, see meede, mida meie oleme pakkunud, on stardiabi, aga näha on olnud ka seda, et väga vähe on neid talunikke, kes äh, on tulnud täiesti uustulnukatena sellesse sektorisse. tavaliselt on siiski nii, et äh, noored võtavad äh, vanematelt majapidamise üle ja neid uustulnukaid kui selliseid on tõesti väga vähe. kuidas tagada selle, et noored põllumajandustootjad saaksid ka stabiilses olukorras tegevust jätkata aga pärast kolme aasta möödumist ja kuidas neile nii palju sissetulekut tagada, kui tal on vaja investeeringute jaoks ja, ja edu saavutamiseks. Need äh, teemad, mis meie ees on, on seotud osaliselt siseriikliku seadusandlusega, näiteks maksusüsteem aga ka esimese ja teise samba vahelised erinevused, kus äh, noor põllumajandustootjaid defineeritakse erinevalt. see pole tegelikult väga teretulnud, kuigi ta võib-olla äh, haldustasemel asju natukene lihtsustab. nüüd äh, probleemid ehk siis meie ees seisvaid ülesandeid, teie ja meie ees seisvaid ülesandeid, kuidas seda süsteemi parandada, kuidas juurde tõmmata rohkem noori inimesi peamine küsimus on see, et kuidas äh, ärikava täitmist pikemas perspektiivis jälgida. eesmärgiks on siin see, et äh, see ärikava oleks usaldusväärne, et planeerimine oleks äh, nii tugevatel alustel kui võimalik, kuid tuleb ette näha ka teatud paindlikkust. kõik planeerimise aspektid tuleb arvesse võtta sest et äriplaan on elav organism, turuolud muutuvad väga kiiresti ja teine küsimus on selles, et kuidas demograafilised ja struktuurireformid omavahel seostada. põllumajanduse professionil-, profession-, professionaalsemaks muutmine teatud piirkondades ja ähm, põllumajandustootmiste suuruse tõus tähendab seda, et need tootmised on küll konkurentsivõimelisemad ja see on tulusam, aga kuidas noored tuua siis äh, ka sellesse süsteemi, siis kuidas uustulnukate sisenemissektorisse lihtsustada ja kuidas kontrollida ja seirata äh, noori äh, ettevõtteid siis? mida me oleme mõelnud meetmetena kasutusele võtta, oleme mõelnud sellele, kas oleks vaja äh, eelpensionite süsteemi, kuidas vähendada halduskoormat, kuidas kontrollida turgu, kas peaks tooma sisse mingisuguseid riski maandamise meetmeid, kuidas noorte eh, põllumajandustootjate organiseeritust parandada, kuidas tagada juurdepääs vahenditele ja kuidas defineerida aktiivne põllupidaja ja siin on vaja koostööd teha kindlasti põllumeeste endaga endiga, vabandust, ja siis lõpetuseks kaks graafikut. esimene näitab seda, kui palju on aastate jooksul äh, talude suurus muutunud. ehk kui palju on siis neid talusid, kellel on üle nelja hektari, me näeme, et struktuursed muutused tõesti praegu aset leiavad. ja siis noorte põllumajandustootjate indeks vasakul pool näeme, et umbes kaheksakümmend protsenti ja see jõuab saja protsendini aastal kaks tuhat seitseteist. see indeks näitab, kui palju on noortalunikke ja palju tootmisi ja see number on sama. aga kui suured need on, need tootmised, siis on näha, et väga siis, siis tegelikult meil on näha, et noorte põllumajandustootjate arv kasvab nii et me arvame, et maaelu arengupoliitikad ja ÜPP parandavad kindlasti äh, põlvkondade vahetust selles äh, sektoris ja võitle vananemise vastu, aitäh! suur tänu teile, härra Rooblek, selle väga täpse ülevaate eest see näitab, et meie ees on tõesti väga tõsised probleemid. härra Flanagan, suur tänu, huvitav ettekanne, aga teie viimane slaid, mis te siin just hetk tagasi näitasite, läheb tegelikult konkreetselt absoluutselt vastu sellele, mida on öelnud Euroopa Kontrollikoda kontrollikad ütlevad, me põhimõtteliselt oleme kulutanud tohutult äh, raha, aga põlvkondade vahetust ei ole toimunud. Teie slaid ütleb aga risti vastupidist, kuidas see on võimalik? mind tõesti äh, jahmatab see, mida tegi minu koduriigi valitsus äh, noorte põllumajandustootjate kahjuks Omnibussi läbirääkimiste ajal. võib-olla keegi, kes on nõukogus käinud või kui keegi siin saalis on kohal Iirimaalt, selgitage mulle, miks meie tahtsime need sõnad shall ja may peab asendasime sõnaga või. tulemuseks on see, et ei muutunud äh, mitte ainult, äh, see peab ei muutunud ainult võiks, vaid või tähendab tegelikult alati ei, härra De Castro. suur tänu, äh, esimees, suur aitäh kõigi nende sõnavõttude eest, tervitan härra Šakovskit, meie endist kolleegi, selle huvitava sõnavõtu eest, ma tahtsin lihtsalt täpsustada, ma olen siin võib-olla rohkem ökonomist kui Euroopa saadik, aga aga äh, sooviksin äh, öelda seda, et äh, põllumeeste arvu vähendamine on füsioloogiline probleem arengu juures, see ei ole patoloogiline probleem. mehhaniseerimine, innovatsioon toob kaasa selle, et, et töötunde on vähem, töötatud tunde on vähem kui varem oli näiteks äh, seitsmekümnendal, ähm, seitsmekümnendatel aastatel tonni teravilja toost-, tööt-, äh, äh, tootmiseks läks nädalas kolmkümmend kaks töötundi, nüüd aga poole vähem. ning seega tuleks, on oluline, et äh, noored võtaks arvesse majandusfenomene ning äh, kui äh, ja peab ütlema, et selline tendents, selline trend on sama igal pool maailmas ning väga praegu, väga palju praegu lahkutakse põllumajandussektoriks, kui majandus aga ei kasva, kui sissetulekud äh, Äh, nii-öelda blokeeruvad, äh, siis äh, põllumajandusega tegelejate arv kasvab. tegemist on sellise majandusdünaamikaga, mis on väga tüüpiline arenguühiskondadele. jah, tõsi, et äh, rasketel aegadel, sõjaperioodil näiteks kasvab äh, maapiirkondades olevate inimeste arv, see on muidugi täiesti loomulik ellujäämisstrateegia, proua McInnes. suur tänu, esimees, äh, ma ei näe, et teie jutu vahel oleks vasturääkivus. kõigepealt äh, üks ettekanne rääkis praktilisest kogemusest ministeeriumi tasandil ja teine seisukoht oli audiitori seisukoht ja teinekord see ikka nii on, et need lähevad teineteisele justkui vastu. härra Wojciechowski viitas nendele juhtumitele, mis nad arutelu alla võtsid ja see tekitab mulle muret. me nimelt omal ajal, kui äh, me seda ÜPP-d kujundasime, ei eeldanud, et äh, suured kasusaajad saavad lisatoetusi veel lisaks noorte talunike toetustele, aga need noorte talunike toetused, noh, ei saa päris nii öelda, et äh, need asjad ei toimi. Äh, me ei saa seda järeldust teha, sest et me ei tea, mis oleks juhtunud siis, kui me oleksime jätnud need toetused üldse andmata. Iiri kogemuse põhjal saan teha ainult ühe järelduse, et väga oluliselt suurenes nende noorte inimeste arv, kes läksid maaülikoolidesse või põllumajandusülikoolidesse ja tegelikult kandidaatide arv on olnud viimasel ajal suurem kui kohtade arv, nii et tõesti on see kõik äh, suurendanud vähemalt noorte inimeste huvi põllumajanduse vastu ja see on positiivne. aga kas meie äh, ekspertidel oleks äh, veel lisaettepanekuid selle kohta, kuidas asja parandada, aitäh? härra Bogovitš, palun. suur tänu härra esimees, suur tänu mõlema ettekande eest ja suur tänu muidugi minu kaasmaalasele, kes täna Sloveeniast on siia tulnud ja suur tänu koordinaatoritele, et te võtsite minu ettepaneku vastu, et rääkida natukene ka Sloveenia kogemustest. ma olen äh, ise ka olnud põllumajandusminister omal ajal ja ma tean, millised Sloveenias trendid on olnud ja ma võin äh, tõesti öelda, et noorte põllumajandustootjate meetmed meil küll on leidnud väga head rakendust ja ilma nende meetmeteta ei oleks me kindlasti suutnud nelja-viite tuhandet inimest ähm, suutnud tõmmata põllumajandusse. kuid see esialgne toetus on jah, äh, motiveerivaks toetuseks, et see otsus teha ja see hoiab hinged sees põllumajandustootjatel nüüd äh, tootmiste arv, ma olen härra De Castroga nõus, äh, me peame otsustama, et kui palju sellest, äh, mida me praegu näeme, on täiesti loomulik areng ja kui palju on siin mängus juurdepääs maale aspekt. et kui palju see mõjutab põllumajandustootmiste arvu me ei saa mõõta ainult põllumajanduspoliitika tulemusi selle järgi, et kui palju meil tootmisi on ühel või teisel ajahetkel. me ju näeme, et põllumaja, et haritav maa äh, on jäänud enam-vähem samaks. see, et põllumajandustootmiste arv on vähenenud, ei tähenda seda, et see maa oleks kuhugi kadunud ja noortel äh, põllumajandustootjatel on siin teatud võimalused, mõned põllumajandustootmised on lihtsalt ebatõhusad ja nendel peab olema juurdepääs sellele maale. ja meie peame neid selles aitama minu kogemus on näidanud, et tegelikult äh, asi on suhteliselt lihtne. kui ei ole piisa-, kui ei toodata piisavalt kasumit, et ellu jääda, siis inimesed lähevad ära. oluline on see, et peremajapidamised jääksid äh, alles, ei ole sama äh, väärtuslikud need talud, mis on kahe hektari suuruse, need põllupõllumajanduspidamised, põllu pida-, põllumajandustootjad, kellel on kolm-neli tuhat hektarit perepidamised tuleb elus hoida. noored inimesed ei ole mitte ainult põllumajandusse tulles äh, seotud põllumajanduse äh, nii-öelda traditsioonilise põllupidamisega, nad toovad sisse väga palju uuendusi tihti näiteks ka IT osas. nii et sellepärast olen mina ka suur äh, nii-öelda nutikate külade fänn, kus me üritame kaasata põllumajandusega teised sektorid, sotsiaalteenused, haridussektori koolitust pakkuda, tervishoiuteenused üritame kõik juur-, ligi tõmmata, et parandada teenuseid maapiirkondades, et inimesed saaksid seal ka elada. sest muidu ei ole mõtet üldse neid meetmeid sisse tuua, kui meil ei ole kõikehõlmavat lähenemist selle jaoks, aitäh. suur tänu. mulle tundub, et see oli jälle üks esi-, ettekanne meil, härra Puuda nüüd aga. suur tänu, härra esimees, ma pean tunnistama härra Bogovitš võttis mul osaliselt sõnad suust. minu jaoks on nimelt väga oluline tagada jätkusuutlikkus põllumajandusinvesteeringute puhul. ei piisa sellest, et noored toodaks põllumajandusse lihtsalt vananemise vastaseks võitluseks, vaid oluline on ikka see, et need maja, põllupidam-, põllupidamis, need tootmised jääksid alles äh, aastateks ja aastateks, et need noored inimesed sinna maapiirkondadesse ka jääksid ja see ongi meie kõige suurem probleem nii siin komisjoni pädevuste puhul kui ka regionaalkomisjoni puhul. Nende pädevuste vahel on sünergia, mille puhul, kui me teeksime koostööd, saaksime aidata noortel jääda maale internetiühendus, tervishoiuteenused, nii edasi, kas te olete mõelnud investeeringute ja uurinud ka investeeringute äh, jätkusuutlikkust, ma olen ikkagi väga mures selle pärast sest et täna me räägime väga palju Mercosuri või Uus-Meremaaga vabakaubanduslepingute sõlmimisest nii edasi ja nii edasi. ja kõik see võiks endaga tegelikult kaasa tuua ainult lisaprobleeme, sest et tekib ebaõiglane konkurents nendest maailma piirkondadest sisse veetava äh, toodanguga. ühelt poolt me anname siis Euroopa rahakotist raha noorte inimeste põllumajandusse toomiseks äh, ja siis samas sunnime neid võtma laene pangast, et nad üldse vee peale jääksid. teisalt Euroopa Komisjon äh, siis äh, allkirjastab vabakaubanduslepinguid, avab meie turu sellele toodangule mujalt ja tekitame ebaõiglase konkurentsi, see tasakaal on kaldu läinud daamid ja härrad, ütleb härra esimees, sellest hetkest, kui see reform juurutati aastal kaks tuhat kolmteist, on tegelikult möödunud ainult kolm aastat, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist ja praegu käib alles kolmas aasta. nii et on väga raske tegelikult siin oodata mingisuguseid äh, suuri tulemusi selle aja jooksul, mis oleksid kohe näha kui raha on hästi kasutatud, seda see audit tegelikult ka kinnitab ja kui talupidajad selle ka on aktsepteerinud, siis miks on äh, olukord kujunenud selliseks, nagu ta on kujunenud täna? ja seda küsimust ka küsiti juba, proua McInnes tõstatas selle, et mis oleks juhtunud, kui neid toetusi oleks antud. viimase kõnelejana saab sõna härra New, palun lühidalt. jah, härra esimees, mul on tõesti küsimus audit, audiitorile mind ausalt öeldes äh, tundub, et võib siin äh, tegelikult äh, natukene süsteemi ninapidi vedada. nimelt, kui tegemist on perekonnaga ja nad teavad, et noortele põllumajandustootjatele antakse lisatoetust ja siis öeldakse lihtsalt peres ühele noorele, et vot nüüd sina oled meie majapidamise juht, siis saame selle lisaraha kätte ja ka tegelikult seda üleandmist ei toimi toimu. kas selliseid asju on tulnud ette? suur tänu ja nüüd kolm minutit vastuseks teil. igaühele kolm minutit. vastan oma keeles, poola keeles. E, suur aitäh kõikide kommentaaride ja märkuste eest. härra Flanaganile vastates pole lahknevust kontrollikoja andmete ja Sloveenia andmete vahele, sest see on tõsi, meie raportid näitavad edasiminekut Sloveenias ning vanuseline struktuur on paranenud, nii et õnnitlused Sloveeniale, aga härra Kalinovski, endine põllumajandusminister Poolast on ka siin ja ka Poolas on paranenud vanuseline struktuur. härra De Castro on siin ka Itaaliast, ka siin on vanuseline struktuur paranenud, aga enamikes riikides olukord halveneb nüüd selle kohta, mida ütles härra De Castro, see on loomulik protsess ja muidugi see on tõsi. aga audiitorina rääkides ei saa mul olla selle kohta poliitilist seisukohta ega mingit visiooni. mul peab olema, ma pean saama selge poliitilise visiooni teilt. milline peab olema põllumajandus kaks tuhat nelikümmend, kaks tuhat viiskümmend? kui me kaotame pool miljonit äh, talu, siis palju meil on kolmekümne aasta pärast? kui meil on pool miljonit äh, talu, igalühel pool äh, miljonit hektarit või perefarmid, mida mainis härra Bogovitš, meil peab olema selge poliitiline suunis selleks, ikka suuremad ja suuremad talud, suuremad ettevõtted, siis on väga raske ühildada põllumajanduse eesmärke keskkondlike, keskkonnaeesmärkidega, me peame sellest olema teadlikud peretalud, väiksemad talud on palju äh, paremad selles mõttes, see peab olema selge poliitiline valik. härra McInnes küsis, mis juhtuks siis, kui toetust ei oleks? olukord oleks loomulikult hullem ja te peaksite olema sellest väga teadlikud. põllumehed on kasut-, seda raha väga hästi kasutanud, kui seda poleks, oleks asi hullem. aga tuleb välja, et see toetus ei ole piisav meie oletused põlvkondade vahetusele, need eeldused ei ole täitunud ja seda ütleb väga Kontrollikoja raport, härra Buda ja härra Bogovitš, neil on täiesti õigus, meil on vaja paremat koordineerimist. kontrollikoja järeldused ka selles suunas liiguvad, põllumajanduspoliitika parem koordineerimine teiste poliitikatega, sest ilma top-upideta ei motiveeri me inimesi maale jääma elutingimused maal peavad olema paremad, noored inimesed on siis öö, äh, nõus sinna jääma ja elama, aitäh, selle, sellega meie kokkuvõte on lõppenud. on tõsi, et taolised näited on ja raport, täpselt need, mida te mainisite. näiteks on ettevõte, kellel on partnerid, vaid ühel neist on kuusteist protsenti aktsiaid, ta on ettevõtte liige, ta ei ole üldse aktiivne liige, ta saab äh, noore põllumehe toetust, see ei ole õige, see raha peab minema põllumehele, kes mõtleb selle peale, kas ta jääb maale või läheb minema. Ehm, suur tänu. ka mina saan olla nõus sellega et statistika mõttes pole vahet. kui me vaatame absoluutnumbreid, siis olukord Sloveenias näitab, et asjad on natukene paranenud, paranenud, kui me vaatame nende osa, kes on nooremad kui kolmkümmend viis, see on öö, liikunud nelja koma neljalt protsendilt nelja koma kuuele viimaste numbrite järgi. aga kui me kasutame seda indeksit, mis arvestab talude vähenemist umbes neli protsenti aastast ja noorte põllumeeste absoluutarvu suurenemist, siis me ei saa mitte kuidagi seda äh, kasvu näidata. see on see, kus tuleb erinevus sisse selles, kuidas me asju tõlgendame. olen nõus ka sellega, et Sloveenias loeb, leiavad kõik, et noorte põllumeeste meetmed on üks paremaid. seda arvamust jagavad nii nooremad kui vanemad põllumehed. vanema põl-, äh, vanemate põllumeeste seas on arusaam, et nad peavad oma talud noortematele üle andma ja noored on need, kes peavad viima sisse struktuurilisi muutusi, võtma inimesi tööle, asju uuendama. on tõsi, et toetus ei muuda põllumajandusettevõtte elu, kuid teiste meetmetega me peame keskenduma sellele, et luua töökohti me peame andma noorele inimesele võimaluse töötada põllumajanduses, olla sellega seotud, tekitada ka struktuurseid muutusi oma talus, mingite teiste tegevustega, osta uut äh, maad, äh, mitmekesistada oma tegevust. kui me vaatame Sloveenia maapiirkondi, siis meil on see konkreetne teema siin, nagu ka teistes riikides kaheksakümmend protsenti meie maast on piirkondades, mis ei ole põllumajanduse jaoks väga sobilikud. ja kui me ei saa motiveerida noori inimesi nendesse piirkondadesse jääma ja tegeleda seal põllumajandusega, töötada ühiskoos, üheskoos, siis keegi seda maad ei hari. kui me noori inimesi siia meelitada ei suuda, siis näeme suuri muutusi oma maastikul, see mõjutab turismi ja teisi aspekte. kokkuvõttes lubage mul öelda, et oleme jõudnud, et oleme jõudnud järeldusele, et ÜPP meetmed ei ole mitte kõiki asi iseeneses, aga nad on tõhus ja suunatud täiendus riiklikele meetmetele, riiklikutele tasa, riiklikul tasandil. me peame lisama ka sotsiaalaspektid, tervishoid, haridus ja muu suur tänu, ma arvan, et oleme ära kuulanud väga huvitava informatsiooni. härra Janus Vojtšehovskilt äh, Kontrollikojast ja Sloveenia Põllumajandusministeeriumist äh, härra Roblek, aitäh, tahame õnnitleda härra Bogovitšit oma, äh, tema tõhusa töö eest ja nüüd, mu daamid ja härrad, kuulame ära järgmised kõnelejad. külalised on laua taga. Ähm, proua Iris Bouvet on kohal Euroopa Noorte Põllumeeste Nõukogu asepresident ja ta on ka ähm, juhatuse liige Hollandi Noorte Põllumeeste Liidus ähm,. proua Tarangioli, Itaalia põllume-, äh, põllumajanduse teadus- ja analüüsinõukogust äh, ja Ähm, nüüd annan sõna härra Guillaume Grossile regioonide komiteest. niisiis, proua Iris Bouvet on esimene, kes kõneleb kaheksa minutit. Thank you, chair, members of parliament, speakers. aitäh, esimees, daamid ja härrad, kõnelejad, äh, teised noored põllumehed, daamid ja härrad, tere hommikust teile kõigile. minu nimi on Iris Bauers ja mina olen äh, noor põllumees Hollandis Äh, töötan talus koos vanematega, kasvatades äh, kasvatades äh, sigu ja taimi äh,. kapi tulevik on oluline kõikidele noortele põllumeestele kogu põllume- äh,, kogu Euroopas, aga ka põllumajandussektorile üldiselt. ilma noorte põllumeest äh,, põllumeesteta, kes toitu toodavad, kes äh, hoiavad maapiirkonnas maapiirkonnad elus ja tegelevad innovatsiooniga, oleks maal väga nutune elu. vähem kui kuus protsenti põllumeestest on nooremad kui kolmkümmend viis aastat. uuringud, mis on põllumeeste seas tehtud, on avastanud veel ärevaks tegevaid asju vaid. vaid viis protsenti leiavad, et nende tulevik on äh, põllumehena tõenäoline. ehk tänu sellele on meil põllumajanduses kriis peame küsima, miks see on normiks nii paljudes maapiirkondades Euroopas. esindajatena, põllumeestena, poliitikutena, Euroopa kodanikena on meil kohustus leida lahendusi ja aidata noortel inimestel põldudele tagasi tulla. siia, siin tuleb mängu äh, tuleviku ÜPP. peab olema terve hulk instrumente, mis toetavad põlvkondade vahetust kogu ÜPP-s siin peab olema ka eraldi ÜPP eelarve selle jaoks, kakskümmend protsenti peaks olema suunatud põlvkondade vahendusele ning täpselt defineerida aktiiv, aktiivse põllumehe äh, mõiste, nii et neid õigs, õiglaselt toetada aktiivne põllumees peab võtma endale finantsilise vastutuse äri äh, ajamise eest, kas ta teeb seda individuaalselt või kooperatiivina, seda peab tunnistama nii riik, riigihaldus ja andma neile üldhuvi äh, kaupu põllumajandusega tegelemise eest. ÜBB peab suunama otsemakseid selleks, et tagada peretalude jätkusuutlikkus ning äh, maksed peavad olema nii tegevuse kui hektari põhjus äh,, põhised ning lisatasu noortele põllumeestele. tuleviku ÜPP peab moderniseerima lahti seotud maksete süsteemi, nii et otsemaksed on seotud küll äh, maaga ning tuleviku ÜPP peab arvestama riiklikke äh, plaane, mis on seotud äh, maa mobiilsusega ja teenist- äh,, teenustega. on hädavajalik tagada, et noored inimesed tulevad või jäävad põllumajandusse tuleb teha suuremat koostööd erinevate põllumeeste põlvkondade vahel selleks, et tagada pikaajalisi äh, laene ja maakasutust. ise olen kasu saanud põlvkondadevahelisest teadmiste ülekandmist minu perekonnas. kuuekümne esimesel aastal võttis minu vanaisa talu üle oma talud, neil oli viis lehma, kaks äh, siga ja mitu hektareid maad. ta suutis kasvatada ja äh, alles hoida, sest pank äh, Äh, ÜPP ja tal oli ettevõtlust. kahekümne, kaheksakümne seitsmendal aastal võttis isa üle talu oma isalt. meil oli kakskümmend seitse lehma, üle kahesaja sea ja üle kahesaja hektari. me suutsime edasi töötada, sellepärast et oli olemas pank, ÜPP ja oma ettevõtlus. mina töötan täna öö, äh, täna on meil talus äh, tuhat kakssada viiskümmend nuumsiga ja sada kakskümmend hektarit ja tulevikus loodan selle talu üle võtta. ma loodan, et meil on olemas pangas võimalused ja meil on tulevikus ÜPP. ma loodan omaenda ettevõtlikkusele. ligipääs maale on üks kõige suuremaid äh, takistusi noortele, kes tahavad põllumeesteks saada. me loeme oluliseks, et ÜPP elluviimismeetmed maa suhtes muutuvad äh, tulevikus kättesaadavamaks, ehk siis põllumees on see, kellel on ligipääs maale, nii et neil on võimalik äh, ettevõttealast koolitust saada, nii et noor põllumees suudab teha ettevõtlusalaseid otsuseid ja suunata toetust inimestele, kellel ei ole põllumajandustausta, et nad kindlasti osaleks äh, tutvustusprotsessis uutele põllumeestele. riigi toetus maa hankimiseks noortele põllumeestele on hädavajalik selleks, et suurendada nende hulka kogu Euroopa Liidus. Neil on vaja ka finantstuge selleks, et krediidile ligi pääseda ja samuti startupi, äh, startupi ja pidevat investeerimisabi. Euroopa äh, Põllumajandusfond ja Maaelu äh, Arengufond ei tohiks olla ainukene, kes maapiirkondi toetab. riiklikke reserve tuleb samuti finantsiliselt toetada nii et kõik põllumehed suudaksid teenida riiklikku keskmist tulu. üks ÜPP kommunikatsiooni suhtes, neid on palju, mida ei ole mainitud. noored inimesed maapiirkonnad peavad samamoodi ligi pääsema teenustele, nagu nende linnas elavad kolleegid. põllumajandus ei ole ainult majandustegevus, siin on ka sotsiaalne dimensioon. me peame tagama sellise maapiirkonna, kus inimesed saavad eh, oma talusid arendada ja peresid üleval pideda, pidada, pidada Nad peavad olema seotud tõhusa transpordiühendustega äh, ja kiirete internetivõrkudega, on teised asjad, mida ma maininud olen. tänasel päeval, äh, kui sa oled noor ja põllumees, siis see on tõsine võitlus. mõnikord tundub, et kirg on ainukene asi, mis meid elus hoiab. seetõttu äh, noored põllumehed peavad olema ÜPP vundament ja seetõttu, miks meil on ka komisjoni suhtes äh, nii suured ootused. iga põllumees töötab Euroopa Liidu ja tema kodanike heaolu jaoks. kui noor põllumees saab vaevu otsa äh,, ots otsaga kokku, siis nad lahkuvad sellest äh, valdkonnast. ja statistika, mis ma oma kõne alguses esitasin, tõestavad seda. nüüd on õige aeg muuta reaalsuseks äh, põlvkondade vahetus Euroopa põllumajanduses, aitäh! nie wykorzystałem czasu pani do końca, za co bardzo dziękujemy. suur tänu, ma e, kasutasite ära oma kõneaja, mul on nüüd soovitus. Teil on e, kogemusi oma põllumajandus, e, oma taluga, te olete hea näide sellest, kuidas põllumajanduspoliitika võib toimida. Te olete selge eeskuju ning äh, äh, selliseid näiteid on väga, mm, äh, sellised näited on meile väga valikud, väga, ja tahaksin nüüd tervitada, tahaks tervitada siin Krea esindajaid, suur aitäh, et te siin olete ja meiega koostööd teete näen, et need kolleegid on siin ja nüüd annan sõna Serena Tarangiolile, kes on Itaalia Põllumajandusuuringute Keskuse analüüsi äh, liige. suur aitäh teile, suur aitäh teile kutse eest äh, oma ettekandesse, ma, ma soo-, loovitan, et ma räägin tõesti väga lühidalt tahaksin rääkida äh, sellest, milline mõju on olnud Euroopa poliitikatel noorte eh, põllumaja, põllumeeste olukorrale, sest eh, oluline on ju põllu, eh, põllumajanduspoliitikate tõhusus. oluline on siin ka loomulikult see, mida ütleb Euroopa Kontrollikoda. jah, me äh, ning äh, oluline on siin rääkida ka äh, loomulikult äh, noorte jõudmine eh, põllumajandusse ja eh, peab ütlema, et eh, et noorte tõhus tegutsemine põllumajanduses on, seda on, seda on nähtud ka Itaalias, sest praegusel hetkel ei ole noored eriti rahul Euroopa poliitikaga, miks, sellepärast et põhiliselt kestu-, eh, kestutata, keskendutakse sellele, et noori tuua põllumajanduse juurde, ilma et küsitakse, millised eh, noori peaks tooma põllumajanduse juurde ja kuidas neid toetada selle käit-, käigus, sest eh, tihtipeale need noored, kes põllumajanduses alustavad tegutsemist, on juba pärit põllumeeste perekonnast seega ähm, on neil olemas juba, äh, on neil olemas juba maad, neil on olemas juba ka kogemused põllumajandusega. see pole aga abiks neile, kes äh, ei ole enne põllumajanduses tegevad olnud, seega nagu ma ütlesin, meil äh, kindlasti on tegemist tõhusate poliitikatega, kuid võib-olla mitte piisavalt tõhusatega. näiteks näiteks eh, küsitakse Põllumajandusministeeriumilt pidevalt, et kui palju noori tegutseb põllumajanduses ning eh, kui me nüüd vaatame siin eh, näeme, et näiteks seda, et noored ja noored põllumehed eriti Äh, äh, satuvad segadusse äh, ning näeme, et aina rohkem on selliseid noori, kes alustavad põllumajanduslikku tegevust, aga kümme aastat hiljem nad enam põllumajad ei ole, põllumehed ei ole, seega kui neil ei ole piisavalt toetust ja piisavalt nõustamist, nad kiirelt kaotavad huvi põllumajanduse vastu. Itaalia on üks vanemaid riike Euroopas, meil on väga vähe äh, noori ja äh, seda eriti põllumajanduses on näha ning äh, äh, praegusel hetkel on ju küsimus sellest, et kas noored jõuavad oma perekonda üleval pidada oma tegevusega ja eriti maapiirkondades praegu on see väga keeruline kogemused Itaalias on olnud üsnagi negatiivsed, aga paar positiivset aspekti on siin ka, kui oleme võrrelnud praegu olemasolevaid andeid erinevate põllumajandusettevõtete kohta, oleme täheldanud, et mitmekesistamine aitab põllumajandusesse oma tegevust jätkata. seega on võimalik suurendada niimoodi oma sissetulekuid, näiteks mitmekesistatakse kõige eh, innovaatilisemates valdkondades, näiteks bioenergia, eh, turism ja neil on enamasti lihtsam garanteerida eh, parem sissetulek oma perekondadele. ning mis me siis tegime selles uuringus, võtsime arvesse ka eh, põllumajandus peadirektoraadi läbi viidud uurimused ning eh, vaadasime, millised vahendid on kõige eh, olulisemad noortele põllumeestele, loomulikult võib-olla konsolideeritud teadmised, näiteks ligipääs finantseeringutele, ligipääs põllu-, maadele kuid äh, oleme täheldanud, et on ka teisi ähm, äh, vajadusi. Äh, loodetavasti on see slaid loetav. nimelt tihtipeale ei ole küsimus, eks lihtsalt ainult finantseerimisküsimused, vaid näiteks teenund-, teenused, näiteks nõustamisteenused, tegime küsimustiku, mille avaldasime internetis ja osalesid väga paljud noored põllumajandused ning üks küsimused, mis esile kerkisid, oli eh, ligipääs turgudele ja selle lihtsustamine, eh, abi turgudele ligipääsemiseks, eriti on see oluline nende jaoks, kes ei ole konsolideeritud eh, põllumeeste perekonnast pärit ning veel üks suur soov oli äh, dialoogi pidada eh, piirkonnaga, oma kodupiirkonnaga, sest see, see, kes eh, tegeleb põlluharidusema, eh, tegelikult ju haldab kogu oma kodupiirkonda ja kujundab seda, seega on oluline kommunikatsioon kohalike võimu esindajatega. oluline on koostööd teha põllumeeste ja kohalike omavalitsuste vahel, samuti on säilitada ka peresuhteid, mida tihtipeale on noortel keeruline teha praeguses olukorras ning üks viide Euroopa Liidu eh, küsimustele, nimelt et eh, noored põllumehed kaebavad tihti, et nad ei saa eh, kasutada abisid, sellepärast et nende abide taotlemine on äärmiselt keeruline ning see on tõesti väga tõsine probleem noorte põllumeeste jaoks ning eh, praegusel hetkel eh, küsimus siis, eh, milline strateegia tuleks välja töötada põllumeeste, uute põlvkondade põllu, põllumajanduse toomiseks? ja oleks vaja strateegiliselt suunata Euroopa noorte põllumeeste toetuseid Äh, sest äh, äh, ning selge on see, et kõik teised vajadused on vähem arvesse võetud, see, aga oluline on see, kuidas on poliitika struktureeritud, kuidas see konkreetsed meetmed ette näeb ning seega on väga palju ära teha ka individuaalsetest aspektidest rääkides, et saavutada laiapõhjalisem lähenemine noorte probleemide lahendamisse. ning meie eh, seisukoht on eh, siis selline, eh, see on arutelu, mis toimub Itaalias erinevate sotsiaalsete ja majanduslike ekspertidega kuidas see peaks toimuma, see üleminek, kaasama tuleb kindlasti noori Ehm, eh, kaasama tuleks, alati tuleks noor põllumehi, et ehm, et eh, neid tuleb juba hästi ette valmistada erinevate eh, aspektidega põllumehe elus näiteks. samuti on võimalik kasutada vautšereid, vautšereid, maksutagastusi, muid toetuseid teised äh, instrumendid peaks olema keskendunud ka hilisemisele toetusele, kui põllumajandusettevõte on juba äh, üles ehitatud, minu meelest oleks vaja äh, toetada ka hiljem, iga viie aasta tagune kasvav toetus oleks väga mõistlik, samuti tuleks lihtsustada ka integreerimisprotsesse, tehes koostööd näiteks integreeritud võrgustikes ning eh, eh, tuleks eh, ka lihtsustada põllumajandustegevuste õppimist ning lihtsustada nende ligipääsu varustusahelatesse. samuti loomulikult põllumajanduse ettevõtte mitmekesistamine, innovatsioon on samuti äärmiselt olulised, aitäh. suur aitäh, suur aitäh teie uurimuse eest. tõsi on see, et et kui me räägime tagajärgedest ja päritolust, on vaja läbi mõelda, mida me teeme ja kust kõik pärit on. nüüd ma annan sõna eh, Guillaume Grossile, kes, eh, kes on regioonide komitee loodusvarade komisjoni liige. ta on eh, ka raporti koostanud, mille nimi on ÜPP pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ning tema on tegelenud selliste küsimustega, ma olen olnud äh, meie kolleegiga komisjoni korraldatud äh, foorumil ka äh, regioonide komitees, on, tema töö on väga oluline. regioonide komiteel on väga paljugi öelda maapiirkondade arengu kohta ning ÜPP juures on samuti see teema väga tähtis sest, äh, sest põllumajandus on äärmiselt oluline meie maapiirkondade arenguks. palun, teil on sõna. suur aitäh teile, härra esimees. suur aitäh selle eest, et mulle sõna andsite. ma olen nõus sellega, et äh, et äh, on tõesti vaja tihendada sidemeid Euroopa Parlamendi regioonide komitee vahel ning suur tänu, et te mind täna siia kutsusite Eh, minu sõnavõtt on võib-olla illustreerivaks sellele, mida siin eelnevalt öeldud on eh, ning see puudutab loomulikult eh, ka ähm, arvamuse koostamist, selle arvamuse koostamisel kohtusin te mitmete teie esindajatega ja ma ei hakka siin sellest raportist rääkima, sest äh, sest see raport äh, puudutas ühe ÜPP-d pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, tahaksin keskenduda äh, küsimustele äh, põllumajandusliku, põlvkondliku vahetuse sest põllumajandusest, põlvkondade vahetusest põllumajandusest ma tahaks rääkida ÜPP-st üldiselt, sest kaks teemat on teineteisega lahutamatult seotud. me teame ja seda on täna ka korratud, et, et äh, paljudes sektorites on äh, noori põllumehi väga vähe, sest põllumajandus ei ole enam atraktiivne ja see äh, loomulikult toob kaasa selle, et põllumajandusettevõtted ei liigu noorema generatsiooni kätte. Prantsusmaal, õigemini Euroopas, vabandust, ta kõneleb, parandab ennast, on olukord siis selline, et, et äh, asi hakkab tõsiseks, väga tõsiseks minema. ning äh, regioonide komitee leiab, et noorte lahkumine põllumajandusest on suur oht põllumajandusele üldiselt ja eriti puudutab see Euroopa äh, perekonnaettevõtteid, see tähendab maapiirkondade tühjaks jäämist, regioonide komitee leiab, et on äärmiselt oluline toetusstruktuuride ülesehitus eh, kogu sektori jaoks. seda öeldakse selgelt ka raportis, me leiame, et et probleemil on selged põhjused äh, põllumees, põllumehe elukutse peab muutuma atraktiivsemaks. me täheldame, et tihtipeale on äh, põllumehed sunnitud oma äh, tooteid müüma allpool tootmishinda, mis tähendab seda, et algab selline lõputu spiraal ehk siis äh, äh, hinnad, tootmishinnad kasvavad, aga müügihinnad langevad sellistes tingimustes ei ole võimalik äh, edasi tegutseda ning senikaua, kuni, kuni põllumehe sissetulek sõltuvad, sõltub toetustest, äh, senikaua jäävad külad äh, Euroopa Liidu tegevuse tõttu aina tühjemaks. regioonide komitee soovitab seega Euroopa Liidul, rääkisime sellest ka täna hommikul juba, reguleerida paremini oma eh, põllumajandusturgu, stabiliseerida hinnad eh, rahuldatavate tasandini. regioonide komitee ja meie oleme veendunud, et eh, et parem karta kui kahetseda ja see käib ka Euroopa maksumaksja raha kasutamise kohta. Ameerika Ühendriigid näitavad, et et seal kasutatavate äh, kindlustusmeetodite kasutusele võtmine oleks kasulik äh, kindlustusfirmadele ja mitte põllumeestele. Äh, äh, palun tutvuge süsteemidega, mis toimub, toimivad Ameerika Ühendriikides, näitab, kuidas kindlustajad rikastuvad ja rikastuvad ning samas kasu põllumeeste jaoks on väga piiratud. praegune ÜPP ei ole ainuke, kes süüdi on, kui me soovime stabiilseid hindu äh, siis tuleb äh, pöörduda nende poole, kes hinnad kehtestavad, seega palume Euroopa Liitu, et ta kasutataks kogu oma jõudu, äh, me oleme äh, toiduainete suurim eksportija, importija maailmas, me saaks seega mõjutada rahvusvahelist toiduainetega kauplemist, et solidaarsemaid tulemusi saavutada, õiglasemaid tulemusi saavutada teine küsimus äh, puudutab muidugi äh, otsemakseid, äh, millel ei ole piiratud, piiranguid pärast kahe tuhande, vabandust, tuhande üheksasaja üheksakümne teist aastat. peale selle on, on põllumajandusettevõtted aina suuremad, neid on aina raskem edasi anda kellelegi. kui me soovime uusi töökohti, siis peaks hektari aktiivse kasutatud hektari põhiselt toetusi maksma. E, e, otsetoetused, otsetoetused on samuti e, maa, põllumajandusmaa kallimaks muutunud seoses sellega, et spekulatsiooni on aina rohkem. väga hiljuti, möödunud nädalal näiteks Hiinast pärit fondid ostsid üheksasada hektarit äh, ja mitte selleks, et sinna igatahes noori põllumehi elama viia. niisiis, kas ei oleks mõistlik äh, reguleerida äh, põllumajandustoetusi liikmesriikides, et ära hoida põllumajandusmaadega äh, spekuleerimist. peale selle meie komitee kinnitab, et liikmesriigid ja piirkonnad peaks saama rohkem pädevust õigusloomelisi tegevuste jaoks ning äh, samuti tuleb, äh, äh, puudutab see maade ostmist Euroopas ja seega niimoodi lihtsustada noortel põllumeestel põllumaade hankimist, samuti tahaks ma rääg-, tahaks, et Euroopa Liit tegeleks Eh, põllumajade kokkuostmist takistada. Eh, see on tohutu raiskamine. ma arvan, et eh, peaksime mõtlema selle peale, kuidas põllumajandusettevõtteid paremini käest kätte anda. me peaks mõtlema selle peale ka Euroopa üldeelarvest ning ka ning see tähendaks ka ülemise lävendi sätestamist noortele eh, eh, põllumeestele toetuste maksmiseks. Eh, nagu seda ütles ka kontrollikoja esindaja, praegune on väga halvasti defineeritud noore põlvkonna toetu-, noore põllumehe toetuse maksmine ja seega tuleks jälgida seda, et praegused toetused toetaks solidaarsuse jätkusuutliku põlluma-, põllumajanduse arendamist seega sellised toetused eh, ei tohi toetada sellist tootmismudelit, mis ei vasta tarbijate ootustele ning eh, mille negatiivsed väli, välismõjud eh, mõjutavad otseselt maksumaksja taskut. ÜPP juures peab ütlema ka seda, et äh, me, kõik Euroopa poliitikad peavad olema suunatud äh, põlvkondliku, põlvkondade vahetuse toetamist äh, põllumajandussektoris, see tähendab, et meil on vaja sotsiaalseid tervishoiu küsimusi lahendada, meil on vaja lahendada majanduslikke ja sotsiaalseid küsimusi ning tuleb toetada ka maapiirkondade arengut kogu Euroopa ähm, poliitikas ning maaelu arengusse tuleb aina rohkem vahendeid suunata. regioonide komitee Eh, soovib eh, eh, toetada regionaalset arengut kogu Euroopa Liidus ning seda pole võimalik teha ilma, et takistataks praeguste põllumajandusettevõtete tühjaks jäämist. ma olen juba üle aja rääkinud, nii et ootan huviga teie arvamusi, küsimusi ja otsuseid. suur tänu. tõesti aitäh teile äh, selle ettekande eest ja suur tänu, et meie kahe institutsiooni vaheline koostöö nii hästi sujub. rahvasaadikud nüüd, härra Andrew esimesena, suur tänu, härra esimees. ma kuulasin huviga äh, kolme kõnelejat, suur tänu teile nende ettekannete eest, ma olen äh, nõus paljugagi, mida ütles regioonide komitee esindaja, kui me räägime turgude reguleerimisest, kui me räägime äh, põllumajandusmaaga seotud poliitikast, õiglusest, solidaarsusest öö, ähm, otsetoetuste puhul, tõesti väga palju nendest punktidest, millest te rääkisite, tunduvad mulle olevat täiesti mõistlikud ja millega me peame kindlasti tulevast reformi arvestades öö, äh, arvestame, nii et äh, ja proua Taranjoli, suur tänu teile selle eest, et äh, te ütlesite, et need toetused on vajalikud, kuid nendest ei piisa, jah, see teema tekitab meis pidevaid küsimusi juba kaua, oleme me äh, tegutsenud ühise mudeli järgi, Põllumajanduse Arengufond, FEDER, nii edasi ja nii edasi, äh, see on süsteemne loogika, mille osas tuleb nüüd tekitada küsi-, esitada küsimusi poliitikutena äh, aga seda keegi justkui ei tegele, jätkatakse sama mudeli järgi, Euroopa põllumajanduspoliitika, maaelu arengupoliitika, kõik läheb sama mudeli järgi. me näeme seda, et äh, siin on süsteemsed arengud, see on keeruline ja meie ei ole siin ju poliitikutena mitte mingisugune põllupidajate ühistu, vaid oleme äh, siin ikkagi poliitikud, äh, kes teevad poliitikat kõikide kodanike jaoks, viiesaja miljoni kodaniku jaoks. me peame jõudma selleni, et me mõtleme need asjad ümber, sest maailm meie ümber liigub väga kiiresti ja ka proua Boweri seisukohad, kes esindas CEA-t, jah, äh, põlvkonnavahetus, see on ilmselge, et see peab aset leidma, seda ütles ka Kontrollikoda täpsemalt. täna on aga poliitika olnud äh, selleks ebatõhus. ja lõpetan oma sõnavõtu ja pöördun äh, härra Wojciechowski poole veel kord. Teie olite need, kes tõid tegelikult selle probleemi kõige paremini päevavalgele ma jõudsin ainult äh, kuulata teie lõpu, teie sõnavõtu lõppu, aga meie poliitikutena peame teie uu, äh, raporti tulemusel tõesti mõtlema, et kas tõesti on nii, et äh, need küsimused, mille te esitate äh,, leiavad vastused, millist äh, maja, põllumajanduslikku mudelit me toetame, millise ühiskonna suunas me liigume, see peab olema meie küsimus ja poliitika peab vastama siis sellele vastusele. praegu need mudelid, äh, neid on väga äh, kõik, räägime sellisest suurest põllumajanduspoliitikast, sinna lähevad alla igasugused äh, Äh, sellised teemad nagu äh, suurtootmised, äh, geneetilised modifitseeritud organismid ja nii edasi, või on meil natukene romantiline nägemus põllumajanduspoliitikast, me peame arvestama keskkonna ja tervishoiu küsimustega meie, meie piirkondade arengule, pinnase kaitsega ja, ja töökohtade kaitsmisega. Need küsimused, need peavad leidma vastuse enne, kui me uue, uuesti reformile läheme me ei ole siin põllumajandusühistu, meie oleme poliitikud, meie peame asju ennetama ja tõesti väga kiiresti öö, äh, tegutsema kuidas me saame kõrgekvaliteetse põllumajandustoodaga säilitada Euroopas ilma kopeerimata seda, mida teeb Austraalia, Uus-Meremaa, Hiina või, või keegi teine. nii et tõesti, meil on vaja ühte põhimõttelist alu-, arutelu ja mul on väga hea meel, et te nendest asjadest rääkisite, see, see on väga oluline meie jaoks edasistel aruteludel kallid kolleegid, härra Andrew, te varem sõna ei saanud ja sellepärast ma olingi teie suhtes nii lahke kõneajaga, kuid ülejäänud kolleegid siiski äh, rääkige natuke lühemalt, proua Shire. kõigepealt ma tahaksin tänada äh, Iris Powerit, kes täna meie ees on ja rääkis oma kogemustest Hollandis noore tootjana. aga konkreetsemad küsimused, meie ees on valik kas äh, me liigume tööstusliku põllumaja, põllumajanduse suunas, äh, lubame investeeringud ja sellega kaasnevad spekulatsioonid, Saksamaal me juba seda näeme, meil on ettevõtted seal, kus on nelisada tuhat hektarit ühel põllumajandustootjal, Prantsusmaal ja Hollandis on arengud samad, see asi läheb väga kiiresti kas äh, me otsustame sinna raha pumbata või suuname siiski põllumajandustoetused peretootmistesse? ja regioonide komitee esindaja, kui ma vaatan peretoetuseid meie maapiirkondades, kui me tahame ühtekuuluvust, sotsiaalset ühtekuuluvust säilitada, siis tuleb toetada VKE-s, VKE-sid, ringmajandus, turism, agroturism, kõik sellised küsimused tuleb, neile tuleb läheneda üheskoos lisaks sellele CO2 sidumine ja, ja säilitamine, nendest asjadest tuleb rääkida, peame rääkima sellest, et ringmajanduses on olemas ka teisi sissetulekuallikaid või toetuste allikaid kui ainult põllumajandustoetused, näiteks Junckeri plaan, mis näeb ringmajanduse toetamist ka nii et äh, kui ma vaatan seda, mis toimub, ma olen poliitikas olnud aastaid ja ma näen, et äh, hargmaised ettevõtted praegu lihtsalt, kui me selle poliitikaga jätkame, nagu me oleme seda teinud seni, saab kogu maa enda kätte. ja ma olen nõus, teiega nõus kolleegidega ka siin minu selja taga. me peame langetama tõesti selle valiku, et kuidas me tegutsema ja otsustama ära, millised summad me suuname argmaistele ettevõtetele ja millised summad suuname tegelikele põllutootjatele. härra esimees räägib ilma mikrofonita ja hoiatab ilmselt kõneaja ületamise eest. kolleegid, ütleb härra esimees, kell on peaaegu kohe hetk kaksteist, nii et palun äh, natukene kokkuvõtlikumalt võtke sõna. härra Puda suur tänu, härra esimees, ma teen tõesti väga lühidalt. ma olen väga mures sellepärast, et põllumajandusmaa koondub üksikutesse kätesse. mul on hea meel, et sellest täna siin räägitakse ja tahaksin tegelikult rääkida ka sellest, kui äh, tõsine see fenomen on. inimesed ei tunnegi seda. tegelikult on nii et, et kolmkümmend viis protsenti äh, haritavast maast on äh, tegelikult välismaiste tegutsejate käes ehk teisisõnu, see kuulub nendele ettevõtetele, kes ei ole tegelikult isegi Euroopas baseeruvad ettevõtted. nii et Euroopa toetusvahendid tegelikult äh, lähevad Süüriasse, Liibüasse ja nii edasi. nii et me peame sellele tõesti keskenduma, fokusseeritult tegutsema, meil on vaja suuniseid Euroopa Liidus selleks, et vältida seda äh, maa koondumist üksikutele tõesti, suund tuleb valida, mina arvan, et suured ja väikesed äh, ettevõtmised võivad teineteise kõrval eksisteerida, et peab asi olema lihtsalt äh, tasakaalus, on piirkondi, kus suuri põllumajandustootmisi polegi võimalik üldse äh, luua, teisi piirkondi, kus väikestel taludel ei ole mingisugust mõtet. härra Agniu, palun järgmisena. mind väga huvitas esimese kõneleja kogemus, äh, noor talunik Hollandist ja kuidas tema äriga on läinud. Need asjad võivad juhtuda, kui ei ole õdesid-vendi, kes tahavad osaleda põllumajapidamises. kas teil on onusid või tädiseid, kellelt pidite üles ostma kogu selle asja või pidite välja ostma enda õed-vennad? see võib ka olla takistuseks, kui on tegemist ühe lapsega perega, siis äh, läheb see üleandmine väga lihtsalt, aga kui õdesid ja vendi on rohkem, siis on probleemsem see asi. Te ütlesite, et te kasvatate sigu ja ütlesite, et ÜPP-st tegelikult seakasvatusele toetust ei saa, teil õnnestus äh, mitmekesistada tootmist, äh, vabandust, äh, suurendada tootmist õnneks ÜPP-st hoolimata. aga minu küsimus, kui oleks abi piiratud ja öö, antaks toetust natukene väiksematele taludele kui teie, kas see tegelikult takistaks teid tootmist laiendamast? ja kas see takistaks noorte inimeste sisenemist või kui see võimaldaks seda sisenemist, kas te siis muudaksite meelt? regioonide komitee, teie rääkisite põllumajandusest kui äh, äh ametist, ei ole see amet, see on kauba tegemine ja mind tõesti natukene muretseb see, et põllumaja, põllupidajatest on kujunemas ametnikud, nad töötavad justkui riigi jaoks. WTO-le selline jutt tariifide ja hinnapiiride kohta ei huvita. Äh, seal on eesotsas sakslane, suur mees, teda ma küll ei oota, ma haam-, äh, vabandust, esimees on suur mees haamriga võtan sõna kokku, proua Hoibus. jah, väga palju on räägitud muutustest põllumajandusest, oleme kuulnud probleemidest, äh, ei ole maad, ei ole raha, juurdepääsu finantseerimisele, ei ole juurdepääsu tulusatele turgudele, maapiirkonnad jäävad tühjaks, taristu on kehv või seda polegi, aga kogu selle, see asi on kas äh, kasvu või kahandamise poliitika tulemuseks, see on kogu selle ratsionaliseerimise ja industrialiseerimise tulemuseks konkreetselt ja nüüd need noored inimesed, kes äh, tahavad äh, siseneda sellesse tootmisesse, maksavad selle eest ja härra Andrew esitas täiesti õige küsimuse, millist põllumajandusmudelit me tulevikus saaksime näha ja sellest tulebki rääkida ja vot see asi tuleb ära otsustada. ja kui me ära oleme otsustanud, siis tuleb äh, leida ka vahendid selle jaoks. me ei saa ju ühelt poolt rääkida talunikest, väiketaludest ja, ja kasud suunata kõik suurkontsernidesse nii see varem oligi ja see ongi viinud tänase status quo'ni. noortel inimestel on oma mõtted, nad teavad ja näevad, millised on probleemid, olgu selleks keskkond, kliima, loomade heaolu, kogu see avalik arutelu on neile teada, säästliku arengu eesmärgid, millest me tahame kinni pidada, selleks on vaja mitmekesisust, mitmekesisust taludes, looduses, mitmekesisust ka tootmises ja see on see, mille osas me peame toe-, millele me peame toetusi suunama. säästlikkus on tuleviku võtmesõna, mitte intensiivne tootmine. mul on hea meel, et paljud noored inimesed tahavad põllupidajateks hakata ja nüüd me peame andma nendele raamtingimused, see on meie ülesanne. kõneleja, suur tänu, härra esimees, mul on Iris Powersile küsimus, kes meile tegi suurepärase ettekande siin täna. proua Powers, te ütlesite, et tuleks välja töötada väga selge aktiivsete põllumajandustootjate mm, deklaratsioon, te olete ainus tegelikult selles mängus peaaegu, sellepärast et nõukogu ja komisjon selle definitsiooni tahavad üldse tühistada ja ütlevad, et see teeks asjad lihtsamaks administratiivselt ja et selliste asjade kontrollimine maksab raha. no kuidas siis jõuda selle konkreetse definitsioonini, kuidas neid mõjutada selles? ja kuidas pidada samas kinni sellest äh, halduslihtsustamise eesmärgist, mida liikmesriigid peaksid tegema selle definitsiooni säilitamiseks? järgmine kõneleja. ma arvan, et me oleme kõik nõus äh, sellega, et äh, pered, äh, talupidamised on põllumajanduse tulevik nii majanduslikest kui sotsiaalsetest aspektidest vaadatuna. meie peame aga otsustama, kui suur võib olla peretalu. see suurus muidugi ei ole igas liikmesriigis sama, aga see peaks olema vähemalt meie eesmärk ja tegelikult seda soovitas ka kon-, regioonide komitee esindaja, tema ütles, et peaks äh, ära defineerima, et noh, et äh, kui palju, äh, peaks ära defineerima selle talus töötavate inimeste järgi kolm, neli või viis. Euroopa Liidus on meil palju erinevaid poliitikaid, maaelu arendamise poliitika, põllumajanduspoliitika, IT-poliitika ja need tuleb koondada liikmesriikide tasandil, samamoodi tervishoiupoliitika, sotsiaalpoliitika digitaliseerimine, töökohtade digitaliseerimine ja nii edasi. liikmesriigid äh, on alati surve all, et kulusid tuleks avalikus sektoris kokku hoida. Nad peavad vähendama töökohtade arvu äh, seega, mis on maapiirkondades me peame tõesti koordineerima oma poliitikaid erinevates sektorites ja seega esile kutsuma maaelu arengu. põllupidamine jääb ka tulevikus tähtsaks, aga meie poliitikad peavad olema nii horisontaalsel kui ka vertikaalsel tasandil ühtlustatud. aitäh. suur tänu, ma olen nõus aga turg, konkurents, väliskonkurents kolmandate riikidega, kaubandus, äh, väga raske on äh, selle nii-öelda peretalu äh, iseloomu säilitada. proua McInnes, palun. suur tänu. ja noorele põllumehele tahan öelda, et on huvitav see, et su vanaisa suutis ellu jääda seitsme hektari peale, sul on praegu sada kakskümmend hektarit. ma ei tea, kas see on elujõuline, ma ei tea, kas sina pead laiendama, aga asi on jõudnud sinnamaani, et on olemas loomulik areng maa konsolideerimisele, sellepärast et põllumajandusele on nii suur surve. teiseks me va-, vajame arutelu aktiivse põllumajanduse, aktiivse põllumehe suhtes. me oli, oldi väga selgelt seisukohal, et raha peab minema aktiivsele põllumehele, aga seda on oluliselt lahjendatud. kolmas punkt puudutab seda, millist tüüpi põllumajandust me tahame. parlament tahtis, et äh, kap- äh,, N tuleb siis äh, madalamal tasandil, nii et raha ei läheks mitte kõige suurematele tööstuslikele põllumajandusettevõtetele, nagu kirjeldatud on. on oluline, et ka need sektorid, mida ÜPP ei puuduta, ehk siis linnukasvatus ja sead, see on samuti äh, äh, laiaulatuslik, ehk siis ÜPP-l on mõju äh, erinevatele põllumeestele, aga milline selle tulevik on, ei ole sugugi selge, aitäh. härra Flanagan, üks minut suur tänu! huvitavad presentatsioonid, ma märkasin, et ikka ja jälle, et selles komisjonis me kuuleme fraasi, et me pooldame peretalusid ja härra Barvitš ütles, et me kõik pooldame talu, peretalusid. ma arvan, et me oleme siin ja ütleme seda siin valjult välja, see on si-, aga kodune poliitika ei võimalda seda alati. ja minu riigis võidakse seda öelda et mis puudutab äh, söödakohti, see raha, mis läheb äh, väiketaludele, see ei tõesta seda. nii et me kõik seda pooldame, aga see asi kuidagi ellu ei lähe. Proszę o odniesienie się naszych szacownych prelegentów po dwie minuty. nüüd tahaksin anda sõna tagasi meie kõnelejatele ja kaks minutit teile igaühele suur aitäh, aitäh küsimuste eest ja kommentaaride eest. see annab mulle võimaluse väljendada oma tänu, kui asi puudutab võimalust rääkida paljude parlamendiliikmetega põllumajanduse peadirektoraadist, kes on avatud selle teema arutamise suhtes. minuni, mulle esitati küsimus, kas ma olen ainukene las-, laps, kas tema on pärit perest, kus tema on ainus äh, laps. ei, me kumbki ei ole seda ja mis puudutab peretalusid, see on asi, mis sulle, see on preemiaks sulle, sa töötad selle nimel väga palju, sa arutad seda põhjalikult läbi oma õdede-vendadega, see ei ole lihtne. kui sa ei ole ainukene laps ja võtad äh,, sina oled see, kes peretalu üle võtab. jah, mõnikord mängib ka raha selles rolli. kui asi puudutab sigu, teema, mida samuti puudutasid mõt-, mõned parlamendiliikmed, siis mina olen väga uhke, et ma suudan talu pidada äh, segatalus. see tähendab, et mu talu on jätkusuutlikum, sest ma saan erinevates sektorites töötada. see tähendab ka seda, et ühest küljest haritav maa, me võime hästi kasutada äh, praegust ÜPP-d, teisest küljest sigadega me ei saa seda kasutada. minu jaoks on see jätkusuutlik süsteem ma ei ütle või ei usu, et igaüks Euroopas, iga noor põllumees Euroopas peaks tegelema ähm, mitme ähm, valdkonna põle- äh, äh,, taluga, aga see on see, millega mina tahan ja ma tahan seda äh, ja minu meelest on seda vajalik, kui ma talu üle võtan. paljud noored põllumehed tegelikult vajavad investeeringute tuge, kui nad üle võtavad, kes vajavad riskihalduse alast toetust, võib-olla turualast infot, sest meie oleme need, kes oleme ettevõtjad väga kiiresti muutuvas maailmas me peame võitlema kliimamuutustega, me peame tegelema jätkusuutlikkuse eesmärkidega, meie oleme need, kes peavad selles valdkonnas ka tööd tegema. kui asi puudutab eelarvele pi-, äh, ülempiiri panemisest, ma usun, et kui raha kasutatakse efektiivsemalt ja see toetab mind, siis ma ei oleks selle vastu minu jaoks ja seda on ka varem öeldud. aktiivse põllumehe definitsioon on hädavajalik selleks, et otsemaksed suunatakse paremini, nii et see, kes raha kõige rohkem vajab, see, kes seda peretalu veab, ka selle kätte saaks, sest see on see, mida me tahame. väga mitmekesist põllumajandust, tõhusat ÜPP-d ja mulle tundub, et kui me tahame ÜPP-d ka lihtsustada, kas siis digitaliseerimisega, siis need alternatiivid peaksid ka olema võimalikud, aitäh! aitäh! suur tänu, ma arvan, et te ja kõneleja katkestatakse. suur aitäh nende väga huvitavate kommentaaride eest. kui me räägime süsteemsest tegevusest, siis väga tihti ei ole meil vaja jalgratast leiutada, instrumendid on olemas, ühenduse ülesed ja riiklikud. tuleb tegutseda selle nimel, et neid on võimalik kasutada integreeritult, teisest küljest siis teiste sõnadega muuta lähenemist seda, selle suhtes, kuidas neid liikmesmaades kasutatakse. on väga palju probleeme, arengusüsteeme tuleb kasutada. kui te vaatate praegu rakendusakte, mis liikmesmaades on, neid instrumente on vaja lihtsustada, kohandada neid erinevate liikmesmaade vajadustega. praktikas on maaomandi kontsentreerumisega probleem. mõned riigid, eriti Lõuna-Euroopas, ütlevad, et nende probleem on vastupidine. maad jagatakse ikka väiksemateks ja väiksemateks üks, äh, üksustest, sest vanematel on äh, probleem ja see tähendab, et Äh, on keeruline luua suuremaid farme, suuremaid talusid, mis oleksid turul konkurentsivõimelised. meetmed tuleb kohandada vastavalt vajadustele, vastavalt regioonidele, kus see tegevus aset leiab. ased, mil-, asi, millega ma tahaksin jätkata, on reo-, Euroopa põllumajanduslik mudel. on tõsi. kui te vaatate meie suhteid ülejäänud maailmaga. aga arvestades praegust maailma olukorda, me ei saa loobuda jätkusuutlikkusest, kvaliteedist, see on see, mis meile turul täiendavat äh, väärtust annab, aitäh! ja regioonide komitee esindaja. suur tänu, suur tänu selle väga huvitava arutelu eest, ma panin palju siin kirja, kuid äh, rõhutaksin paari punkti sellest juba räägiti, aga ma arvan, et seda tuleks rõhutada. nimelt äh, me ei räägi mitte ainult siin põllumajandus, äh, põllumehe ameti äh, ligitõmbavatusest kui sellest, vaid kogu see maaelu kui selline peab olema atraktiivne inimeste jaoks ja see, see on tähtis ka avalike teenuste konspektis ja see on üks element, millele kindlasti tuleks rohkem ja rohkem tähelepanu pöörata ja mis on ka osa nendest kampaaniatest ja see aitaks võidelda selle vastu, et inimesed lahkuvad äh, maapiirkond nii-öelda kõrbestuv, äh, et inimestel ei oleks sellist äh, tunnet, et nad on maha jäetud. tuleb tekitada teistsuguseid tundeid ja ma arvan, et siin on tõesti vajadus suur ja ÜPP puhul me ei saa rääkida ainult põllumehe ametist kui sellisest. nüüd, mida me oleme nõudnud ka muidu regioonide komitee tasandil, aga ilmselt on siin komisjonis asi samamoodi, et meil oleks maaelu arengukava. tõesti, sest tõesti, see, see kogu poliitika on midagi enamat kui lihtsalt põllupidamine. võib-olla peaks olema natukene rohkem Euroopa nägu ja, ja, ja eelarve on ju suhteliselt suur, nii et kui me jõuame selleni, et me jõuame selle maaelu tegevuskavani komisjoni teatis tuleb äh, nüüd paari päeva pärast välja ja loodetavasti on seal midagi ka selle kohta sees ja ma loodan, et äh, parlament selle nimel ka pingutab. jah, äh, tegemist on valikuga. kõik ütlesid sedasama, millist põllumajandusmudelit me toetame, millise põllumajanduse suunas me tahame liikuda, loomulikult toidu tootmine mulle meeldiks, et äh, põllumajanduspoliitika nimi oleks põllumajanduse toiduainete tootmise poliitika. see oleks tähtis, komisjoni teatises peab olema äh, see äh, mõõde ka sees. ja nagu ma ütlesin, kõige suurem küsimus rahvusvaheline kaubandus ja, ja selle kord kui me ei suuda asju muuta, siis me võime siin äh, kukerpalle visata, aga me ei saavuta seda, mida me tahame. ja me jääme olukorda, kus äh, tootmised kasvavad ja kasvavad, äh, kus standardid langevad ja nii edasi ja nii edasi. ja lõpetuseks, nagu ma saan aru, jälle ületan oma kõneaega, aga meie nõuame ÜPP-st kindlasti seda, et ambitsioonid jääksid Euroopas kõrgele. ma tõesti usun sellesse ja ma tahaksin näha, et me liiguksime sellise põllumajanduspoliitika suunas, mis on seda nime väärt, solidaarne ja nii edasi. Dobrze, że o agendzie wiejskiej mówi przedstawiciel komitetu aitäh, on väga hea, et regioonide komitee esindaja rääkis maapiirkondade agendast ja nüüd meie Sloveenia külaline. suur aitäh! hästi lühidalt ka mina keskendun aktiivse põllumehe definitsioonile oma ettekandes. ma isiklikult arvan, et kui me suudame defineerida, kes on aktiivne põllumees, siis usutakse rohkem seda, et toetuste saaja on lõpuks ikkagi see, kes toitu toodab, toitu turul müüb. nii et see kõik on, äh, asi on kinni selles, kuidas asju õigesti defineerida, aitäh. suur aitäh nüüd vaatan direktor Hain Juutisele otsa. direktor, kas võiksite teie paar sõna öelda oh,? Thank you very much. suur aitäh, härra esimees, selle võimaluse eest, et esitada oma seisukoht ja kokkuvõte. alustaksin ühe seisukohaga, mida ma olen korduvalt ütelnud, äh, mida on korduvalt välja öelnud minu volinik, nimelt millise tähtsuse me omistame põlvkondade vahetusele, uutele põlvkondadele? uued põlvkonnad ei tähenda mitte ainult rohkem noori põllumehi, see tähendab ka füüsilise kapitali uuendamine, oskuste ja teadmiste uuendamine kogu sektoris. on tasakaal selle vahel, mida meie suudame teha Euroopa Liidu tasandil ja mida teevad liikmesmaad oma tasandil ja mida teevad põllumehed oma tasandil. see on tegelikult selle diskussiooni üdimes selles vähese, vähese aja jooksul, mis mul on, ei saa ma arutada kõiki teema, vaid keskendun vaid paarile neist. alustades noore põllumehe väga huvitava ettekandega, sest on üks asi, mis on siin, see, mis ta ütles, seda ei ole selge öeldud, selgelt välja öeldud, kogu see struktuurse transformatsiooni käigus on langenud põllumeeste arv, suurenenud on ühe talu suurus, kuid arenguabitaludele areng põllumajanduses on samuti langenud. natuke, aga see on oluline piirang ja kõik need piirangud toimuvad samaaegselt. me ei ürita öö, ähm, jõuda noorte põllumeeste pähe, aga väljaspoolt öö, äh, vaadates öö, äh, oluline on see, kas tal on põllumajanduslik taust, kas tal on ligipääs maale, millised on oskused ja teadmised, nagu meil siin näide on, äh, see peegeldub väga selgelt, aga siis on ka teised küsimused inimese peas, mida me unustada ei saa. millised on pikaajalised väljavaated, mitte sektori iseendas, aga eelkõige majanduses majanduses, selles sektoris, selles piirkonnas ja siis tulevad palju põhjalikumad kaalutlused, mida me, me tihti unustame. milline on võimaluse hind maal ja tööjõul? siin peame hakkama tõmbama piiri selle vahel, mida võib eeldada saavutada poliitikaga ja mis ei ole poliitikast sõltuv. ja meil on otsemaksed, mis mängivad ikka, ikka rohkem äh, põllumeeste sissetuleku tagamise rolli. ja võimaluse kriteerium, kas see on äh, võimalus äh, omada maad liikmesmaas või ka teises liikmesmaas. kas see on asi, mida me toetada tahame? noorte põllumeeste skeem on väike osa sellest. seda ei saa hinnata, seda ei tohi hinnata selle põhjal, et võivad tekkida mingisugused äh, imed, see on ainus, ainult konkreetne lisa fikseeritud eelarve piires. aga mis asi ei kuulu ÜPP sisse, Euroopa Liidu poliitikasse? kõigepealt maksustamine. väga suures osas määrab see ära inimeste võimalused, kas nad tulevad sellesse sektorisse või nad lahtuvad seal. pärimine, üleandmine, seegi on siseriikliku seadusandluse teema liikmesmaadel on väga erinevad seadused. maaturg. keskmiselt viiskümmend protsenti maast on Euroopa Liidus renditud. aga see äh, keskmine kõigub viieteistkümnest kaheksakümne protsendini ja seetõttu on erinevates liikmesmaades olukord täiesti erinev. ja ka see laiem infrastruktuur, mis meil on. ehk kui me läheme ja loetleme üles faktid, peame tõmbama joone vahele, kas tegemist on selgelt probleemiga, mis tuleb ära lahendada ja mis asjad on faktid, mida me leiame ka mujal maailmas. kas meil on seal ÜPP või ei ole seal üldse mingisugust poliitikat? kaks aastat tagasi tegime äh, Milano EXPO äh, kuluaarides noorte põllumeeste workshopi. kutsusime äh, kokku sada noort põllumeest ja tõime nad kümne erineva laua äärde, püüdes välja tuua peale seda, kui nad omavahel on asju arutanud, millised on kolm kõige põhilist, põhilisemat prioriteeti, mis on nende arvates kõigepealt vaja ära lahendada. ühes lauas oli äh, ühena no, tuli hinna kõikumine, hinna volatiilsus, kümne laua pealt tuli üks. kõigil oli ligipääs maale, ligipääs krediidile mind üllatas, kui ma nägin ja seda me ka näg-, kommenteerisime Kontrollikoja raporti puhul, faktide äratoomine, mis on seotud poliitikaga. ükskõik, kuhu me maailmas läheme, igal pool väheneb põllumeeste arv. Paolo de Castro ja teised keskenduvad sellele rohkem, me näeme seda igal pool maailmas. selles ei ole probleem, probleem on selles, kas poliitika aeglustab või kiirendab seda protsessi maailmapanga äh, uuring tuleb paari nädala pärast välja ja näitab, et ÜPP-l on positiivne roll selle protsessi aeglustamises, ta aitab vähendada vaesust maapiirkondades. küsimus on see, kas primaarsektoris kaotatud töökohad, äh, kas neid asendavad rohkemad töökohad paremate oskustega, äh, parema palgaga maapiirkonnas, muudes valdkondades, see on arengu suur küsimus meil on elanikkonna püramiidi, püramiidi probleem igal pool arengumaades, see ei ole mitte arenenud maades, see ei ole mitte ainult põllu, noorte põllumeeste puhul, vaid noorte probleem üleüldiselt. on pikaajalised trendid, mis loomulikult mõjutavad äh, talude suurust, aga me ei ole näinud seda otsest seost, et väike või suur on vä hea või halb keskkonna või majanduse jaoks. meil oli teine äh, workshop eh, Milano EXPO puhul, mis näitas, et sul võivad olla väikesed talud, mis on väga efektiivsed, väga keskkonnasõbralikud, sama võib olla äh, suurete ettevõtete puhul. mis puudutab mahepõllumajandust, siis enamik nendest on suured, mitte väikesed. miks ma seda kõike mainin? kusagil viidati sellele, et instrument, mida see instrument teeb? Te ei suuda täita paljusid eesmärke ühe instrumendiga. me ei ela enam tuhande üheksasaja viiekümnendatel aastatel, kus oli ettekujutus, et üks instrument käib ühe eesmärgi kohta. me elame maailmas, mis on väga keeruline, multitaskiv ja selles maailmas peame kõigepealt välja tooma, mis on see eesmärk, mis me püüame saavutada ja teisaks, teiseks hoolitseda, et need erinevad instrumendid, mis on, mis, mis on kõik liikmesmaade menüüs nii-öelda, neid kasutatakse sellisel moel, et nad täiendavad selle eesmärgi saavutamist. et meil oleks rohkem noori põllumehi, kes tulevad põllumajandusse, siis peab meil olema väga selge ettekujutus sellest, kas me eeldame, et see to toimub suurema või väiksema hulga äh, põllumeestega aktiivses primaarsektori äh, põllumajanduses. me peaks välja pakkuma vale mõtteid et põllumeeste hulk tulevikus saab olema suurem kui see, mis meil täna on. see sõnum, mis me peame saatma, on see, et meil on vaja põllumajandust igal pool, kõikides territooriumitel kõikides territooriumites. meil on vaja maapiirkondi, mis genereerivad rohkem töökohti, mis on seotud äh, toiduahelaga, esi- eh,, primaarsektori teenusega, mis on kõrgema haridusliku ja teadmise tasemega ja mis keskenduvad palju rohkem jätkusuutlikkusega. kas see on kliima, keskkond või sotsiaalne jätkusuutlikkus? et seda saavutada, peame me kokku panema kõik meetmed, mis meil on ja viimane asi, millele ma tahaksin viidata, on maa hinnad. on FISMA teatis, mis äh, toob välja, mida liikmesmaad äh, teha saavad ja mida nad ei peaks tegema. aga meil pole ma, peavad ka faktid selged olema. kui laienemise protsessis tulid kõik need uued liikmesmaad, siis me teadsime väga hästi, et enamik nendest tulevad ilma igasuguse toetuse tasem-, äh, tasemeta. kui me suuname toetust kas siis hindadele või ükskõik millis, äh, ükskõik millisele meetmele, siis see avaldab mõju maa hinnale, see oli selge ja oodatav. aga ma ei näe mitte kusagil faktina otsest seost, mis inimesed loovad selle vahel, et toetatakse sissetulekut vanades liikmesmaades ja maa kapitaliseerimise vahel. me ei näe seda ja seda järgnevatel põhjustel. kõigepealt on üks liikmesmaa, kes läks ja ühtlustas kõik maksve, maksed, siin me näeme regionaalseid muutusi, see oli ka eeldatav. enamike teiste puhul oh, Holland ja teised on väga hea näide, enamik äh, survet maa hinnale ei tulene toetustest, vaid siin on surve terve hulga teiste põhjuste, terve hulga teistel põhjustel. seetõttu me ei pea oletama, milline on analüüsi tulemus. me peame vaatama reaalseid fakte ja asjad on reeglina keerulisemad kui see, mis neile, kuidas seda tutvustatakse. suur aitäh võimaluse eest teie ees sõna võtta. mu daamid ja härrad, äh, direktor Hanjutise kõne äh, võtab meie arutelu väga ilusti kokku, suur tänu selle eest. ja ma tahan teie tähelepanu pöörata kolmele asjale. kõigepealt Need presentatsioonid täna on minu arvates väga kasulikud meie raportöörile, härra Caputole, teiseks me tahaksime palada, paluda Euroopa Komisjoni tutvustada oma muljeid ja tutveid äh,, mõtteid ja arutelusid äh, volinik Hoganile ja võib-olla arvestada seda oma järgmisel ettekandel, mis ta siin teeb kolmapäeval see on ju mängu nimi, noorte inimeste tulevik. ja edasi, kas ma võiksin teha ettepaneku, mida mainis härra Wojtšikovski? me peaksime vaatama seda teemat, mõeldes peamiselt noorte põllumeeste peale, aga mitte võtta perspektiiviks viis või seitse aastat, vaid pigem vaadata aastat kaks tuhat nelikümmend, kaks tuhat viiskümmend mida me tahame korrigeerida, kuidas seda koordineerida kõigi teiste meetmetega, muuhulgas ka globaliseerumise ja kaubandusprotsessid. suur aitäh, minu arvates oli tegemist väga huvitava aruteluga, väga heade ettekannetega, suur tänu teile kõigile, kõigile kõnelejate ma arvan, et noored äh, põllumehed seejuures peaksid olema üsna õnnelikud äh, selle üle, mis nad on kuulnud, et me oleme arutanud seda teemat nii põhjalikult. ja nüüd läheme edasi äh, järgmise punkti juurde. president Tajani on veendunud, et Euroopa Parlament peab mängima tugevamat rolli Aafrika Euroopa Liidu tippkohtumisel, mis toimub Abidžaanis kahekümne kaheksandal ja kolmekümnendal novembril. seetõttu härra Tajani pakkus välja, et kahekümnendal novembril ähm, kahekümne, kahekümnenda novembri nädal on pühendatud Aafrikale, niisiis täna me tahaksime tegeleda selle teemaga. meil on komisjoni esindajad siin äh, põllumajanduse peadirektoraadist ja meie direktor, ma nimetan seda meie direktoriks, sest ta on põllumajanduse peadirektoraadist, meie regu-, regu-, äh, meie seal ka külaline, meil on ka äh, DJ Defco ehk madam Lordomitši. Äh, Defco on siis arengu ja koostöö peadirektoraat ja palun neil nüüd sõna võtta John Clark ja härra Leonard Mitsi. tervitan teid siin, mul on hea meel, et te siin meiega olete. ma ei tea, kes teist kõigepealt sõna võtab, võite ise selle ära otsustada ja sõna on teil. suur aitäh, esimees. ma räägin praktiliselt tühjale ruumile siin, nii et ma loodan, et äh, mõned kolleegid äh, jäävad veel siia ma tahtsin öelda, et see on väga õigeaegne arutelu, sest järgmisel nädalal toimub äh, Aafrika Euroopa Liidu tippkohtumine Levandiluu rannikul, kus peategelane on, äh, kus peateema on noorus, võttes arvesse, et Aafrikas toimuvad suured äh, muudatused ja nende elanikkond kahekordistub kahe tuhande viiekümnendaks aastaks äh, kaks koma neli miljardit, kellest üks miljard kuulub keskklassi, äh, kuid seitsekümmend protsenti noortest äh, elanikkonnast elab, äh, elab maapiirkondades ja sõltub palju majandusest. praegune, praegu moodustab põllumajandus kolmandiku Aafrika SKP-st, seega põllumajandus peab suutma luua kaheksateist miljonit uut töökohta aastas et äh, seda, äh, et anda äh, võimaluse ühineda tööturuga ning põllumajandussektor on võimeline neid töökohti luua, looma ja seega põllumajandusest sõltub Aafrika edukas majandustransformatsioon ning praegu on vaja Eh, raamistik õigesti paika saada, peab olema kindel, et eh, piisavalt on põllu, haritavat põllumaad eh, saada, et tootlikkus tõuseks ning liialt sõltutakse loodusvarade ekspordist. kuidas saab Euroopa Liit panustada põllumajanduse arengusse nii, et see eriti just noori põllumehi aitaks? kõigepealt tuleks teha kõik selleks, et meie enda kaubandus- ja põllumajanduspoliitika eh, toetaks põllumajanduse arengut Aafrikas. viimase kahekümne viie aasta jooksul on toimunud väga palju reforme, mis sekkumist on vähendanud ning eh, on muutunud poliitika eh, turupõhiseks ning lisaks sellele on meil väga avatud kaubandusrežiim põllumajandustoodete toomiseks Aafrikast, kõik peale relvade eelistusrežiim, majanduspartnerluslepingud AKV riikidega kogu Aafrikas, see tähendab, et Aafrika on praktiliselt äh, tollivaksu vaba, äh, tõkete vaba ligipääs Euroopa turule ning E-, e-, EPA-d annavad samuti e, piisavalt ruumi Aafrika põllumajandustoodetele ning jätavad liberaliseerimisest täielikult välja keerulised strateegilised sektorid ja tööstusharud. ning loomulikult, mis puudutab nooremaid põllumajandustootjaid, kes on ja innovaatilisemad, siis lihtsustatakse nende ekspordi äh, Euroopa Liidu ekspordiga seotud töökohad on paremini makstud kui parema palgaga kui eh, muud. me oleme maailma suurimad eksportijad ja importijad samuti, kuid eh, maailma suurimad Aafrikast eh, impordijad rohkem kui äh, Ameerika Ühendriigid, äh, Venemaa ja Kanada kõik kokku. teine võimalus äh, toetada Aafrika tootjaid, põllumajandustootjaid, on ka paran-, arendada arengukoostööd umbes kuni viis aastat tagasi paljud Aafrika riigid tunnistasid, et et põllumajandussektor äh, toetab majanduskasvu ja töökohtade loomist. meie seega keskendume oma tegevuse õigele suunamisele ning äh, üritame välja töötada äh, keskendumise ning praegu on tegemist ning äh, äh, lisaks sellele äh, tuleb üle vaadata kogu meie poliitika ja strateegia, selleks on ka olemas ÜPP. me töötame koostöös otse Aafrikaga, eriti Aafrika Liiduga, kohtume jälle järgmisel nädalal, et arendada välja nende põllumajanduspotentsiaal see tähendab, et põllumajand, põlluharimine tuleb muuta atraktiivseks nooremale põlvkonnale, kaasajastada, tuleb kasutada, kustutada suurandmeid ja eh, samuti tuleb teha kõik selleks, et toiduahelas osaleks algusest peale tootjad, selle, samuti tuleb toetada tehnoloogilist arengut, äh, põllumajanduse, põllumehes tuleb muuta professionaaliks, et lihtsalt ähm, äh, elatise tekitamisest tuleks äh, muuta põllumajandusettevõtted väike või keskmise suurusega ettevõtted ning see tähendab seda, et on vaja õiget poliitraamistikku, on vaja paremat organisatsiooni ning äh, samuti tuleb suurendada osalust äh, väärtusahelas. see on suur probleem Euroopas ja see on suur probleem Aafrikas. ning äh, peame muutma seda põhimõtet, et põllumehed ja toitu, toiduettevõtted on e-, toiduahela erinevates otsades. see on üks olulisi, ma ei, võtmeküsimusi mis aitab äh, äh, põllumajandust muuta atraktiivsemaks noorte jaoks. ma, me tunnistame äh, ja sellega seoses üritame tõhustada oma koostööd Aafrika Liiduga Eh, ning eh, üritame selleks ka rohkem vahendeid eh, kasutada. meil on vaja Euroopa Liidu siseselt oma poliitika õigele rajale saada ning paremini suunata ka arenguabi, millest kindlasti räägib minu kolleeg mõne hetke pärast. tahaks rääkida mõningatest algatustest Aafrika Liiduga. meetmed, mis lihtsustavad Äh, äh, maapiirkondade sotsiaalset hüljatust, äh, samuti, samuti mõnedes Aafrika riikides agrotööstuslikud nii-öelda parkide loomine, tööstusparkide loomine, samuti pädevuste suurendame, Aafrikas näiteks vee haldamise e, ja toiduainete turvalisuse küsimustes, samuti vaatame üle praeguseid pilootprojekte, et koolitada noori Aafrika põllumehi, kaasates Euroopa Põllumeeste Organisatsiooni ning Euroopa Liidu e, ja Aafrika vahelisi e, vahetusprogramme ning samuti tutvustades Euroopas Aafrika põllume-, põllumajandust ja Aafrika tooteid ning keskendudes Aafrika ehm, ehm, kvaliteettoodetele, seal on väga kvaliteetsed põllumajandustooted, seal on eh, väga pikaajaline kvaliteetsed toiduainete tootmise traditsioon. ning üritame ka äh, tegutseda selle nimel, et äh, investeerimistakistused kaotatakse, kaotaks, kaoksid ära ning äh, lisaks veel valitsusdimensioonile oleme teinud koostööd ka erasektoriga, kutsume üles uute partnerluste loomiseks, investeeringute parandamiseks ning sidemete loomiseks põllumajandustootjate ja toiduainete tööstuste vahel. Aafrika äh, on suur võimalus äh, põllumajandustoiduainete äh, tööstusele, see tähendab, et sinna on mõistlik investeerida. kui lähme järgmisel nädalal Abidjani, siis viime kaasada ka Foodwork Europe'i, mis aitaks tugevdada sihteid, toid, suhteid toiduainetes tööstuse vahel Euroopa Liidus ja Aafrikas tuleb ära hoida näiteks maa, maade haaramist eh, ja ma olen kindel, et mu kolleeg eh, räägib eh, pikemalt Euroopa investeerimisplaanist, mis ning sellest, mida teha selleks, et toetada investeeringute laienemist. arvan, et äh, kaks suurematest muutustest viimase viie aasta jooksul Aafrikas äh, näitavad, et erainvesteeringud äh, jätab kaugele selja taha arenguabi ning nüüd räägime partnerlusest ning postkoloniaalsete suhete muutmisest saame paremini aru, et on vaja õiget sorti lähenemist, et et toiduainete sektori, et edasisele tegevusele julgustada. igatahes loodame, et Aafrika mõistab, milline potentsiaal on neil majanduskasvule ja ja e, samuti ka e, e, majanduskasvule ja samuti ka töökohtade loomisele ning äh, noored äh, põllumehed on selle protsessi lahutamatu osa, aitäh teile! suur aitäh teile! väga huvitav, et rääkisite noortest põllumeestest ja nüüd anname sõna Leonardo Mitsile Defcost. Thank you, chair and uh Good afternoon, everyone! suur tänu, esimees! tere pärast äh, lõunat kõigile, alati on äh, põllumajanduskomisjoni ees olla. aasta tagasi lahkusin põllumajanduse peadirektoraadist. aga me näeme seda, et äh, sünergia erinevate teenuste vahel komisjonis on täiesti olemas ja kõik panustavad sellele, et et see tippkohtumine oleks edukas. eeltöö on olnud tõhus, meil on suur delegatsioon minemas Abidžaani, esmaspäeval alustame suure üritusega Euroopa Liidu Aafrika ärifoorumiga ja see on äh, erasektori arengu jaoks väga oluline üritus, nimelt me peame erasektorit äh, töö ja, äh, tööhõive ja majanduskasvu suurendamiseks ja me keskendume siis jätkusuutlikkuse arengusse investeerimisele me ei saa säästlikust arengust Aafrika puhul rääkida, kui me ei taga säästlikku kasvu ja töökohtade loomist, kui meil ei ole strateegiat, mis oleks soopõhine ja noortele keskendunud. see on väga oluline punkt, mis loodetavasti Abidžaanis selgelt esile tuleb järgnevatel päevadel. kui me nüüd vaatame, millised on Abidžaanis meie eesmärgid eh, nädala pärast, siis äh, neid eesmärke on neljas valdkonnas investeerimine inimestesse, tehnoloogiatesse ja oskutesse, teiseks äh, vastupanuvõime suurendamine nii rahu- kui ka haldusstruktuuride puhul, rände haldamine, kolmandaks ja neljandaks investeeringute mobiliseerimine Aafrik- ja Aafrika struktuurne muutus. ja vastavalt sellele, mida ütles John varem, on täiesti selge, et meie lähenemine peab olema kõikehõlmavam. ka noorsoopoliitika puhul, et kuidas me läheneme noortele Aafrikas. me oleme viimastel kuudel külastanud palju Ida-Aafrika riike ja nagu te teate, TEFCO-l on väga suur portfell eh, praegusel eelarveperioodil üheksa miljardit on selle maht ja enamus on suunatud eh, Sahara alustesse Aafrikasse aga asi ei ole ainult rahas, vaid äh, ka õige poliitilise raamistiku leidmine. me peame saatma õiged poliitilised signaalid välja ja väga tähtis on, et noored inimesed äh, põllumajandusse tuleksid ja ettevõtteid looksid. nii et selgelt tuleb inimestesse investeerida. kui me vaatame seda, mida me loodetavasti saavutada tahame järgmisel nädalal, on see, et meie tegevuskavad peavad olema keskendunud pädevustele, uute pädevuste õppimisele, koolitusele ja ümberkoolitusele. üks küsimus, mis ikka jälle tõuseb, kui räägime Põllumajandusministeeriumite esindajatega, on äh, lisategevused, põllumajanduspoliitikat äh, ei ole võimalik ilma teenuste paketita edendada ja teadus- ja arendustegevus, innovatsioonisüsteemid on siin kontekstis väga tähtsad, mis peavad peegeldama seda, mis on meie mm, probleemid kliimamuutustega seoses, alles oli koos COP Bonnis ja nüüd ja tegutseme Pariisi kokkuleppe saavutamise eesmärkidel ja peame täpsemalt vaatama, kuidas me kohandame ennast kliimamuutustega, kuidas me kasutame kõiki võimalikke vahendeid ära põllumajanduse Äh, novaatorlikumaks muutmiseks, selleks et noored inimesed äh, oleksid äh, valmis tulema põllumajandusse. meieni jõuab väga palju taotluseid, üks puudutab haiguste leevendamist. üks on pesti-, dipiirum äh, tõbi, mis puudutab äh, peaasjagu lambakarju ja siis üks äh, usttõbi, mis on tabanud paljusid osasid Aafrikas ja, ja väga paljusid, väga palju toetust on praegu taotletud vastupanuvõime on tähtis, me ei saa rääkida tulevikust noortele, kui meil ei ole vastupanuagendat meie oleme koos paljude partnerlustega FAO-s äh, ja teistes äh, rahvusvahelistes organisatsioonides, kaasates ka partnerid nagu Ameerika Ühendriike, võtame igal aastal toidukriisi aruande vastu ja avalikustame selle ja me peame kindlasti tegema rohkem koostööd humanitaarpoliitikate äh, edendajatega, et sellele teljele ka kiiremini tähelepanu pöörata, varase hoiatuse süsteemid on väga tähtsad. me peame kasutama kõiki IKT süsteeme, sealhulgas ka ühtset teadusuuringute keskust ära selleks, et ennetada võimalikke riske, mis on seotud kliimamuutustega. olgu siis selle kliimamuutuste mm, peegelduseks El Niño või muud. järgnevatel kuudel ja aastatel on pilt äh, tume see on olnud ka ajakirjanduse veergudel. ja selge on see, et me peame õiged poliitilised vahendid äh, suunama mitte ainult äh, riski maandamisse, selleks, et potentsiaalsed noored äh, põllumajandustootjad saaksid ka neid riske maandada. nüüd investeeringute mobiliseerimine, John rääkis väga pikalt sellest, kuidas meil on vaja holistlikku poliitikat ja püsivat äh, keskkonda, meil on vaja kasutada ära praeguseid vahendeid, Kadepit näiteks, Kadep on meie jaoks kõige olulisem praegu, need on äh, siis äh, siseriiklikud investeerimiskavad, need on nende riikide enda poolt koostatud, nende motivatsioon on sinna sisse kirjutatud, aga peaks kaasama rohkem osapooli, see peab olema sisse kirjutatud poliitilistesse otsustesse, kaasata tuleb nii noored inimesed, aga ka naised. ja juhtivatel kohtadel olevad naised. alles hiljuti esitasime dokumendi, kuidas tuua sooline süvalaiendamine põllumajanduse ja toiduainete tööstusesse, aga kuidas kaasata ka noori inimesi kuidas äh, panna neid investeerima põllumajandusse ja sellele riskile minema. ja siit ma jõuangi Euroopa investeerimiskava juurde nagu te teate, see on meie lipulaevapoliitika. eesmärgiks on siis avaliku ja erasektori investeeringute hoogustamine. me tahame säästvaid ja uuenduslikke investeerimisvahendeid, et mitte ainult Euroopa Jätkusuutliku Arengufondile uut garantiid pakkuda, vaid äh, maandada riske just nimelt maaelu ja arengu- ja põllumajandussektoris, sest need sektorid on äärmiselt äh, keerulises olukorras, äripangad äh, ja finantsinstitutsioonid, äh, nendel on teinekord väga suur tõrksus äh, sellesse sektorisse, nendesse sektoritesse investeerimise vastu. kui me tahame tõesi, tõelisi võimalusi luua uutele ettevõtjatele, siis me peame sellele keskenduma, eriti noortele inimestele. sellega peab lisaks kaasa tulema lisavahendid tehnilistest sammadest sambad kaks ja kolm, välisinvesteeringute kavast ja eesmärgiks on selgelt üldiselt siis ärikeskkonda parandada ja toetada projekte selleks, et äh, kujuneks dünaamika industrialiseerimise kontekstis praegu enamustes Aafrika riikides need sidemed on veel väga nõrgad. John äh, rääkis ka sellest, et võiks kaasata Euroopa toiduettevõtted. me tahame luua jätkusuutliku äriplatvormi Aafrika jaoks ja selleks, et hoogustada dialoogi Aafrika ja Euroopa erasektori vahel, sest nemad on kõige paremas positsioonis barjääride ja võimaluste identifitseerimiseks. ja selline platvorm selle eelarve oleks umbes neli koma neli miljardit eurot äh, ja see peaks siis mobiliseerima suhtes üks kuni üheteistkümnele äh, neli kuni kümme lisamiljardit investeeringuteks ja loomulikult, kui ka teised äh, osalevad, siis see võimendusefekt on veelgi suurem. põllumajanduslikud ja maaelupiirkonnad eh, ei ole, ei saa olla õitsvad, kui meie investeerimistele lähenemine ei ole holistlikum. ja seega on lisaks põllumajandusele veel teisigi aknaid, mis nüüd avanevad ja Abidžanis käivitame uute investeeringute kava, alustame säästvatest linnadest ja Äh, selleks, et maapiirkonnad oleksid elavad ja elujõulised, äh, selleks on vaja noori inimesi, kes äh, siis, kui neil on elav koht, kus elada, ei hakka nad suunduma Euroopasse üle Vahemere või ei koondu slummidesse suurtes Aafrika linnades. me tahame tuua, kutsuda esile maapiirkondades tõelise muutuse, rohkem keskenduda meeleolu arengule, mitte selline silo lähenemine, millele me oleme keskendunud viimastel aastakümnetel. nüüd see digitaalne agenda. noori inimesi tuleb ka digitaalse tegevuskavaga ligi tõmmata, kasutades siis GSM tehnoloogiat, see on väga paljudes Aafrika riikides vägagi kättesaadav, mobiiltelefonid siis ka satelle-, satelliitsüsteeme tuleb kasutada, elektri toomine igale poole ja loomulikult VKE-de toetamine. John rääkis väärtusahelatest, selge on see, et need probleemid, mis me oleme siin rääkinud läbipaistvusest, hindade läbipaistvusest, on väga tähtis, see on veelgi keerulisem Aafrika kontekstis kui siin. me peame toormaterjali põhilisest äh, lähenemisest liikuma edasi, GI-d oleks üks äh, lahendus, aga peame teatud toorainetele konkreetselt keskenduma ja Ärifoorumi kõrval äh, toimub ka üritus äh, väärtusahelate kohta ja me tahame siis väärtust tõsta või uurida seda, kuidas seda väärtust tõsta läbi jätkusuutlike skeemide. mahepõllundus, õiglane kaubandus, kõik sellised äh, asjad tulevad siis sellesse väärtusahelasse sisse need peaksid äh, väärtustama siis äh, tootjakogukondi ja sama puudutab näiteks puuvilla või ähm, kohvi käsundusahelaid, sellele me kavatseme ka tähelepanu pöörata ja meie lähenemine tahab olla kaasav ja seega juurdepääs maale, kas vabatahtlikud lepingud või äh, investeerimine on kindlasti sinna platvormi kaasatud. ja lõpetuseks no, räägiti ka G7-st ja G20-st. meie kavatseme meie peadirektoraadis hoida jalga gaasil, maaelu areng ja Berliini äh, suunis selle kogu asja juhtimise võtab nüüd üle Argentiina eesistujana ja Rooma põhi, Roomas põhinevate ametitega koostöö IFAD, FAO ja teised on meie jaoks tähtis, aga kõige olulisem on see, et meil oleks rohkem seiret äh, ka meie sekkumise osas, me peame näidata, suutma näidata, millist mõju me avaldame, kus, selleks et äh, kus iganes me siis pärast aastat kaks tuhat kakskümmend äh, vahendeid suurendame Äh, oleks ikka seal, kus äh, meie sekkumine kõige suuremat mõju avaldab. suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra direktor. ma tahaksin, et MEP-id võtaksid nüüd sõna, härra Agniu kõigepealt. suur tänu ma ei tahaks rääkida nüüd elefant, elevantidest, sest me räägime Aafrikast, aga saalis on teema, millest me ei räägi. ehk hiinlased on sisuliselt koloniseerimas Aafrikat, nad on igal pool. Nad ostavad väga suuri maapindu äh,, põliisivad seda, võtavad äh, kontrolli mineraalide üle endale, nii lihtsalt toimub Euroopal ega Euroopa Liidul pole enam Aafrikas mingit rolli mängida jah, me oleme kohutavalt süüdi oma äh, koloniaalperioodi äh, pärast, aga ja käed on seotud, aga hiinlased vaatavad seda samm edasi, Aafrika on nende puuviljaaed. kas te olete Hiinaga kokku puutunud oma reisidel Aafrikasse? kui seda pole teinud, siis see juhtub pea, äh, peatselt, kes äh, võidab, kui meie ütleme jah, see on siin Hiina tegevusvaldkond, sest aafriklased ise ei suuda, paistab, et ei suuda selle vastu hasta, äh, hakata, hoolimata nendest võimalustest ja ressurssidest, mis neil on. miks me Hiinat maininud ei ole ja kui me seda mainime, mis me sellega peale hakkame, aitäh? aitäh, härra Flanagan! see on väga-väga põnev teema ja see on huvitav paljudel põhjustel. kõigepealt räägime me väga äh, ikka ja jälle põgenikekriisist, mis me sellega peale hakkame. ja reeglina on see reaktsioon sellele, mis toimub, see, millest teie räägite, on proaktiivne. ja küll, see, kuidas te planeerite seda teha, siin üksikasjad on, me ei suuda selles võib-olla sajaprotsendiliselt nõus olla, aga mõte on väga mõistlik. mina olen pärit riigist, Iiri Vabariigist, kes, kust on inimesed ära läinud juba sadu aastaid. üheksateist inimest kahekümnest minu perest ja minu abikaasa perekonnast on läinud Londonisse. sada aastat enne seda läksid miljonid inimesed meie saarelt minema ja nad ei lähtunud sellepärast, et neile ei meeldinud äh, maastik, loodus või ilm või sellepärast, et neile ei meeldinud naabrid. Nad lahkusid, sest neil polnud mingit muud valikut. ja kui asjad kodus paremaks läheks, siis nad äh, jäävad koju. kahjuks ei äh,, õnneks on äh, Iirimaal asjad paremaks läinud ja inimesed jäävad koju. Aafrikas on samamoodi. mis mind muretsema paneb, on see, et kui meil on nii oluline kohalol- teema, siis meil on kohal ainult kolm MEP-i. kas siin Euroopa Parlamendis on mingi kvoorumisüsteem, et inimesed tõepoolest kohale tuleks? sest see on täiesti pöörane. kolmsada eurot ja rohkem päevas võiks ikkagi kohale tulla Panie pośle, może bez komentarza, ale no... ma seda ei kommenteeri. aga ma tean, et meil on plaanid ja tihti on meil see olukord neljapäeviti, nii aitäh, aga härra Bogotitš. jah, minagi tahaksin näha, et oleks rohkem kolleege siin saalis, nii et ma loodan, et kõik oot-, vaatavad seda oma kontoritest. me arutame tõsist teemat oleme silmitsi terve hulga väljakutsetega. me räägime kontinendist, kus on umbes kaks korda rohkem inimesi, kui Euroopas elab aastal kaks tuhat kuuskümmend, eeldatakse, et seal on elanike arv neli korda suurem. Aafrika tulevik avaldab olulist mõju kogu öö, ülemaailmsele elanikkonnale. usun, et Euroopa ja kogu arenenud maailm on suuteline ja peab aitama seda äh, kontinenti, mis on praegu raskes olukorras. ma ei poolda seda, et me läheme Aafrikasse tagasi kolonialistidena, nii nagu me oleme teinud sadu äh, aastaid, möödunud sajandini, aga meil on vaja süsteemset abi ja toetust, kes aitab neid, kes seda kontinenti arendada tahavad äh, võimul olevaid inimesi sellel kontinendil. see on suunis, mida me peame järgima majanduses, põllumajanduses, soolises võrdõiguslikkuses. see on õige rada selleks, et tulla toime Aafrika põhiliste probleemidega, klimaatiliste muutustega, majanduslike muutustega ja muutustega, mis tulenevad, äh, tekivad mujal maailmas, muuhulgas ka migrandid me peame sellele mandrile lähenema holistlikul moel, looma protsessid, mis soodustavad arengut. ja ma väga loodan, et sellisel moel on Euroopa välispoliitika piisavalt nutikas ja fokusseeritud, nii et meie roll Aafrikas poliitilises mõttes on vähemalt suur, sama suur kui meie arenguabi suurus. kahjuks ei ole me selles väga osavad. väga tihti, aga oleks õige, kui Euroopa annaks jätkusuutliku abi Aafrikale ja töötaks välja seal ka või arendaks oma poliitilist rolli Aafrikas. nii, et selle mandri arendamine tulevikus oleks ka hea ja kasulik, aitäh! maailma toidupäeval, mis toimus kuueteistkümnendal oktoobril FAO-s Roomas seostas äh, paavst Francis migratsiooni ja põgenikud majanduse arenguga, ligipääsuga toidule, veele, infrastruktuurile. ja ta ütles, et see on kõige parem abi. sest tihti meie ühise põllumajanduspoliitika autorid. kuuleme sõnu, et ühine põllumajanduspoliitika, mis toetab meie põllumajandust, avaldab negatiivset mõju põllumajanduse arengule näiteks Aafrika riikides seega ma arvan, et loomulikult, et see abi, see tugi peaks minema reeglina selles suunas, nii et, nii et nii palju kui võimalik areneks seal tootmine, me loome tingimused paremaks hariduseks, väljaõppeks. nii et me suudaksime anda neile õnge ja mitte kala. ka siin peaksime võib-olla vaatama poliitilisi probleem, probleeme, mis on seotud maaga, veega, aga ka need juhtumid, kus on asi seotud haigustega. siin peaksid meie sammud olema väga selged. nii et me saaksime mõjutada Eh, seda, millises olukorras on nende keskkonnad. ehk palju huvitavaid teemasid, mida analüüsida, sest me räägime globaliseerumisest, maailmaturust, eh, vahetusest ja nii edasi. ma arvan, et Euroopa Liit on nende rahvusvaheliste organisatsioonide seas, kes on väga arenenud, kui asi puudutab abi ja arenguabi ja usun, et tuleme selle teema juurde tagasi. aga kui nüüd lubate, siis ma palun teil suhestuda nende teemadega, mis me oleme tõstatanud. mul on väga hea meel näha proua McKinnesit ja palun sõna nüüd komisjonile. aitäh, esimees. vastan lühidalt kolmele punktile. elevant saalis migratsioon ja ÜPP mõju arenevatele riikidele. härra Anjul, teil on täiesti õigus. see on tõsine teema, mida me ei lahenda praegu sirgeselgselt Euroopa Liidu komisjonis. võib eeldada, et kogu äh, me ei saa eeldada, et äh, kogu Hiina jalajälg Aafrikas on negatiivne, aga osa sellest kindlasti on osa investeeringutest tulenevad Hiina erasektoritest ehk siis äh, seal on suuresti seotud ka Hiina äh, valitsussektor, osa sellest äh, investeeringutest on kasulik, see puudutab infrastruktuuri, raudteid, äh, sadamaid, mis loomulikult on kasulikud Aafrika riikidele, aga tõenäoliselt on ka tõsi see, et osa investeeringutest ja Hiina kohalolek Aafrikas on kahjulik. ebasoodne äh,. laiaulatuslik põllumajandus äh,, erinevaid äh, tooraineid äh, selleks eksportida, selleks, et äh, parandada Hiina äh, majandust, mitte toetada, äh, toota toitu ja, ja parandada kohalikke elu. ehk selline on tihti väga suure riigi mõju väikesele riigile. G kahekümne raamistikus oleme teinud kõvasti tööd selleks, et püüda jõuda kokkuleppele G kahekümne riikide seas, sinna kuulub ka Hiina, selle suhtes, kui oluline on vastutustundlikult investeerida Aafrikasse. on OECD reeglid ja suunised ja teiste omad ka, mis panevad paika selle, mida investorid peaksid tegema, mida nad ei tohiks teha. kuivõrd Hiina äh, valitsus kontrollib nende investoreid, siis on neil tegelikult kontroll nende suuniste üle, üle olemas. ja kui Xi Jinping läks äh, Aafrikasse aastaid tagasi, siis ta äh, vabandas mõningate Aafrika äh,, Hiina ettevõtete äh, ebasoodsa käitumise eest Aafrikas, kas seal midagi ka paranenud on, kas midagi on muudetud, seda ma ei tea. mis puudutab nüüd Euroopa Liidu ja Aafrika suhteid si, äh, Aafrika Liiduga, see on asi, mida me püüame tugevdada järgmisel nädalal toimuval tippkohtumisel. Ähm, püüame paika saada teatud suunised, millele millega saavad alla kirjutada mõlemad valitsused ja ka erasektor, mida, milline on vastutustundlik lähenemine erinevates sektorites, valitsused, milliseid valitsusi ja tingimusi peaks pakkuma Aafrika riigid selleks, et meelitada ligi õigeid äh, investeeringuid. selle sammuga saame demonstreerida, et see on meie Aafrika partnerite huvides julgustada vastutustundlikku investeeringut, mitte selliseid ähm, ähm, udusemaid investeeringuid Hiinast või ka laheriikidest. mis pudut-, äh, puudutab migratsiooni, see on tippkohtumise küsimus, on selge, et üks viise, kuidas võtta ära majandusmigratsiooni äh, ja ebaseadusliku äh, migratsiooni põhjused on luua äh, maakoh-, on luua maapiirkondades töökohti. ja nagu te teate väga hästi, siis põllumajandus on väga tööjõumahukas, see on ainus sektor Aafrikas, mis suudab luua piisavalt töökohti, millega võiks piirata migratsiooni väljavoolu möödunud aasta kapis ja äh, Euroopa Liidu arenguraamistikus põllumajandus on Aafrikas äh, võtmevaldkond. Äh, Nigeerias, Aafrika sarves, teistes Aafrika riikides on see võimalik, võimalus, kuidas tegeleda immigratsioonipoliitikaga eh,, migratsioonipoliitikaga. ÜPP teema, väga paljud inimesed küm-, kakskümmend aastat hiljem kui nad väitsid, et ühine põllumajanduspoliitika kahjustab ähm, elatuspõllumajandust Aafrikas. nii ei ole. see võis olla kakskümmend aastat tagasi, kui me andsime eksporditoetuse äh, linnukasvatusele ja väidetavalt see kaotas ära Ghana elatusallikad ja Lääne-Aafrika riikides samuti. aga see on minevikus. ja see on üsna murettekitav, see võib-olla pelgitab, peegeldab seda, et me ei ole väga head suhtlejad, aga juba sel aastalgi on meil olnud Kofi Annan, kes tegelikult peaks paremini teadma, ütleb, et ÜPP on nii täis puhutud, et eelarve võimaldab igal äh, igal Euroopa fürstil leida, lennata ümber maailma äriklassis. see on kuulus Austraalia kaubandusministri ähm, fraas, sest ta on üsna piltlik, aga tegelikult see on nonsense äh,. FAO äh, ütles härra Graciano Silver, rääkis sellest kuidas ÜPP kahjustab arengut, me pidime teda parandad, parandama ja ta ütleb, et teda tsiteeriti valesti, et meil on veel tööd teha. selgitades, et praegune ühine põllumajanduspoliitika on teine, vähe sellest, et tal ei ole negatiivset mõju, tal tegelikult on soodne mõju. osa ÜPP-st on importida tooteid piirkonnast ja nagu öeldud, seda nähakse ikka ja rohkem ja rohkem ja see võib olla teid üllatav, see on eeskujuks paljudele riikidele, kes mõtlevad selle peale, millist pikaajalist põllumajanduspoliitikat mul oma riigi jaoks vaja oleks. Um, aitäh! ma tahan kinnitada seda, mida ütles John, mitte sellepärast, et ma olen töötanud kümme aastat põllumajanduse peadirektoraadis, vaid me peame kommunikatsiooni ja suhtlemise kallal veel vaeva nägema. on müüte ja vääritimõistmisi Aafrika mandai mõnedes osades. kuna dünaamika viimaste aastate jooksul on muutunud, siis on ka tähtis see, millist rolli mängib eksport Aasia riikidest, Brasiiliast Nad tegelikult tõrjuvad e välja osad kohalikud äh, tooted. kas see on Euroopa toode, kas see on ÜPP? kommunikatsiooninarratiiv tuleb õigesti paika saada ja see ei tohi olla ründav, see on osa jätkusuutliku arengu agendast. kohtusin härra äh,, tulime härra Agniuga sealt kaks nädalat tagasi äh,. hiinlased ehitavad Maputos silda, mis maksab kaheksasada miljonit dollarit, et neil on seal pidamine olemas. ja kui te vaatate Mosambiiki inimarengu indeksit, siis see on saja üheksakümne riigi äh, seas saja kahekümne esimene ehk see on maailma kümne kõige vaesema riigi seas. kaheksasaja miljoni dollariline sild võrreldes sellega, milline on Mosambiigi äh, seis. see on väga suur äh, riik, seal on kaks tuhat viissada kilomeetrit äh, rannikuala, seal mingit tööstust ei ole, väga niisugune äh, primitiivne ellujäämisele orienteeritud, kas me tahame, et hiinlased oleksid osades Mosambiigi piirkondades, jah, aga me tahame selgelt näidata neile mudelit, mis on kaasav ärimudel, mitte tingimata see mudel, mida hiinlased on püüdnud Aafrika äh, mandril müüa. mudel, mis annab inimesele võimalusi, mis annab õigused äh, maaomanikele äh,, pärismaalastele, kohalikele inimestele ja see on see, millega me tihti silmitsi seisame. arutelu, et Euroopa finantsvahendajad, need on need vahendajad meie EIB vahepeal ja nende vahel, kes on äh, sillaehitajad, luua pangakõlbulikke projekte ja nad ütlesid, vaadake, kui Euroopa tahab nõuda kõrgeid äh, sotsiaalstandarde, äh, keskkonnastandarde, siis on väga keeruline leida pangakõlbulikku projekti Aafrikas, sest teie nõuded on väga ranged väikeste kogukondade jaoks, selle asemel, et kasutada seda mudelit, mida mõned teised müüvad. selline on meie mudel sellega, et me saame seda kohandada, aga mitte kohandada seda sedasi, et me loobume teatud standarditest ja põhimõtetest, mis on meie jaoks olulised nagu John ütles, meie ainukene foorum, kus me hiinlastega suhelda saame ja kui ma olin Mosambiigis, siis riigid, kes seal praegu kohal on, ei ole eriti äh, Euroopa riigid. Hiina, Türgi ja India. Need on kolm põhilist tegijat, mitte ainult põllumajanduses, aga ehituses, arenduses, need on need kolm riigi, mis on tõesti kohal. ja mida teha tuleb, on see, et G kahekümne kontekstis öö, kaasame rohkem hiinlased, indialased ja türklased, selles mõttes, et milline on nende mudel, milline on nende tegutsemise viis, millised on põhimõtted ja arutada ka taoliste tegijatega, nagu seda on Aafrika riik, millised mudelid sobivad kõige paremini Aafrikale järgmise kahekümne, kolmekümne aasta jooksul. põhilised põhjused, aluspõhjused, loomulikult on meil palju analüüse selle kohta, mis äh, ümberpaigustamist äh, põhjustab, milline on majanduslik liikumine, enamik liikumisi, mis me näeme näiteks Aafrika lõunaosas, on see, et paljud lähevad Lõuna-Aafrikasse väga vähed, vähesed pöörduvad äh, Vahemere piirkonda, suur migratsioon toimub äh, lõuna poole, me peame andma inimestele võimaluse jääda oma kogukondadele ligidale. EIB on siin esimene samm, aga see nõuab ka tugevat juhtimist, eestvedamist, tugevaid mudeleid, mida noortel inimestel oma riikides ei pruugi olla ja selge tervis. ma ei maininud siin toitumist. ei saa olla jõukat äh, tööjõudu, kui ei ole tugevat tervist ja toitumispoliitikat. esimese äh, lapse esimese tuhande päeva jooksul ehk meil on tõsine pühendumine äh, toitumisele siin on ka raha eraldatud aastal kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kolmkümmend, toitumise jälgimise mehhanism, mida kasutatakse igal aastal ja kasvu äh, kängumise määr. Äh, Mosambiigis on nelikümmend kuni nelikümmend viis protsenti see. ei saa olla äh, toimivat tööjõuturgu, kui laste kasv on kängu jäänud. seetõttu meil on ka omad poliitikad selleks, et parandada toit, äh, toitumist ja äh, kasutada siin rahvusvahelisi eeskujusid. suur aitäh! me tuleme selle teema juurde tagasi põllumajanduskomisjonis. peab tegema kõik, mis me suudame selle piirkonna arendamiseks sellisena on ka üks Euroopa Liidu esmastest eesmärkidest, peame toetama äh, majanduskasvu ja arengut ja meie põhimõtetest kinnipidamist. seda soovime me kõik. selline tegevus Euroopa Liidu poolt läheb õiges suunas ning selle, selles suunas soovib liikuda kogu planeet. sellega tegeleb äh, ka Buenos Aireses toimuv äh, WTO tippkohtumine. Äh, proua McGuinness äh, külastab seda tippkohtumist samuti, nii et väga palju on selliseid teemasid, millest edasi rääkida. ja see ei jää, ole sugugi selja taha jäetud, see teema. ÜPP-d alati kritiseeritakse, nagu seda ka ütles härra Clark. Öeldakse, et praegune olukord tuleb arvesse võtta, et see ei ole Aafrika vastane poliitika. üks minut ainult, suur aitäh, ma arvan, et äh, on väga oluline et äh, me võtaks äh, kuulda seda, kui öeldakse, et ÜPP mõjub negatiivselt arengumaailmale. me oleme vähendanud äh, ekspordi ja kui peame vähendama, oleme teinud samme selle, astunud samme selleks, et ÜPP negatiivne mõju ei oleks ja ma tahtsin öelda, et mina käisin Aafrikas siis, kui ÜPP mõju oli tõesti negatiivne, aitäh, et me selle pärast, ähm, et see nüüd muutunud on, jah, teil on õigus, ütleb esimees, äh, see on õige noot, millega arutelu äh, lõpetada, suur aitäh teile kõigile ning äh, kindlasti tuleme selle teema juurde veel tagasi ja ja vaatame, mis on juhtu, mida, miks teised saadikud siin kohal ei ole, tõesti, tavaliselt on äh, paljud, äh, on enamus meie saadikutest kohal, aga noh, eks neljapäev on eriline päev. ja eks probleemiks on muidugi ka koordinaatorite kohtumised ja muu selline aga kui teil eh, protokollide kohta midagi öelda pole, siis eh, kinnitame eelnevate kohtumiste protokollid, siis lõpetame ja meenutaksin teile ka seda, et eh, kolmapäeval kell seitse kohtume härra Hoganiga, kes esitab komisjoni teatise ÜPP kohta, ÜPP pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja siis äh, räägime sellest, mida teha selle või teisega. aga maikuus äh, esitatakse eelarvelised ettepanek, aga sinna on veel aega. niisiis ärgem unustagem, kolmapäeval, kahekümne üheksandal toimub meil kohtumine volinikuga. soovitused on kinnitatud. nii et suur aitäh kõigile selle eest, et osalesite ning äh, head teed äh, koju, head koju minekut kõigile neile, kes äh, koju lähevad. sellega on, on kohtumine lõppenud, head päeva kõigile. Thank you.